Sí. Is there We are going, we are going to start. me alustame oma istungit. mina loomulikult ei ole härra Puusek ma olen Miguel Angel Martines, Euroopa Parlamendi asepresident ja mina olen see inimene, kes vastutab suhete eest rahvusparlamentidega parlamendi juhatuses. härra Puusek palus, et mina oleksin äh, koos Per Westerbergiga, Rootsi parlamendi spiikriga, selle istungi äh, kaasesimees, nüüd ma hakkan kõnelema hispaania keeles sest et muude asjade hulgas vastutan ma ka veel parlamendi juhatuses paljukeelsuse eest ja seetõttu ma tahaksin kõnelda oma emakeeles ja olla oma ülesannete kõrgusel. niisiis, alustame täna hommikust istungit, daamid ja härrad. sooviksin teile kõigile väga meeldivat hommikut ning eh, nüüd tahaksin teile teatada, et sekretariaat on mulle meelde tuletanud, teile meelde tuletada, et eh, kui te soovite aruteludes osa võtta, sõna võtta, eh, kui soovite osaleda arutelus Rootsi justiitsminister Proaskiga ja volinik Barroga, siis te peate täitma ära vastava paberi see on roosat värvi. ning äh, kui te selle paberi ära täidate, siis teid pannakse kõnelejate nimekirja eelseisval arutelul. päevakord täna hommikuseks istungiks algab äh, neljakümneminutise plokiga, kus äh, annavad ülevaate töörühmad, mis eile koos olid ma tegelikult ei näe siin saalis härra Lopez Aguiari, kes pidi andma ülevaate sellest, mis toimus töörühmas üks ja äh, leppisin kaasesimesega kokku, et selleks, et aega kokku hoida, läheme me kohe edasi Äh, töögruppi kaks juurde ja härra Avsan Rootsi parlamendist oli selle töörühma raportööriks. Äh, palun ärge kõnelge kauem kui viis minutit, andes meile ülevaadet sellest, mis toimus töörühmas kaks, nii et, et palun, teil on sõna suur aitäh. sissejuhatuseks äh, sellele, mis toimus töörühmas kaks, äh, ütleksin seda, et paljud kõnelejad rääkisid, et meie eesmärgiks peaks olema ühise õigusruumi loomine Euroopas, nii et, et õigussüsteemid saaksid teha koostööd. samas tuleb üles näidata austust liikmesriikide eripärade ja erinevate traditsioonide vastu arutelude käigus valitses üsna suur üksmeel selles osas, et tuleks kord menetlusest loobuda isegi siis, kui äh, lahendada jääb veel väga palju küsimusi. üks seisukoht, mida mainiti, oli see, et haldusotsuste kvaliteet varieerub liikmesriigiti meil on probleeme teatud kohtulahenditega, seda arvesse võttes on äärmiselt oluline rõhutada, kui tähtis on õiguskindlus ja õiguskindluse tagatised selleks, et sünniks vastastikune usaldus samuti väljendati ka kaugemale ulatuvat ambitsiooni, nimelt äh, kokku tuua erinevaid õigusvaldkondi, nagu näiteks perekonnaasjad, mis minu arvates äh, võivad põhjustada tõsiseid probleeme erinevates liikmesriikides. ma ei taha liiga pikalt kõnelda, niisiis minu arvates on normaalne, kui inimesed sellist tööd tehes tulevad kokku, vaatavad küsimusi, mis on Euroopa Liidu õiguses ja püüavad kõiki ühendada. alati tahaks teada, milline on järgmine samm. ma arvan, et loomulikuks järgmiseks sammuks siin peaks eskordi menetluse kaotamine olema. aitäh! suur tänu! suur tänu ka teie äh, täpsuse eest. suur tänu teile selle eest, et saite selle äh, nii lühidalt kokkuvõtte ja nii täpselt kokkuvõtte. nüüd tuleme esimene äh, töörühma juurde, härra Lopez Aguilar. tema on Euroopa Parlamendi libekomisjoni esimees. tere hommikut! tere hommikut, härra president tere hommikut, lugupeetud kolleegid, Euroopa Parlamendi liikmed ja rahvusparlamentide esindajad. ma üritan samuti teha lühidalt. eilse äh, esimese töörühma arutelu ähm, Äh, vaim oli väga äh, entusiastlik, ma olin selle töörühma juhataja ja meie töörühma motoks oli, et me ehitame Euroopat kodanike jaoks, me ehitame kodanike Euroopat. aruteludest tuli välja, kui oluline on see ülesehituse kontseptsioon, kui oluline on see ülesehitus kodanike jaoks, sest me oleme kodanike esindajad me oleme eurooplased ja kodanikud vaatavad selle parlamendi poole, kodanikud ootavad meie parlamendilt vastuseid ja, ja garantiisid oma õigustele ja vabadustele. eilne arutelu käsitles neid põhimõtteid ja tegi ka selgeks, et Euroopa Liidu ülesehitamine selliste väärtustega nagu õiglus, vabadus, turvalisus on selline ülesehitustöö, mis pig-, peegeldub ka üksikute liikmesriikide ajaloos. samas aga kõik need väärtused on ka äh, koondatud. eilse arutelu käigus räägite ka äh, viimase kümne aasta arengutest ning tänu sellele arengule on olnud võimalik ka leida ühine nimetaja ja selle kümneaastase aruteluprotsessi tulemusena äh, Euroopa Liidu institutsioonilise ülesehitustöö käigus oleme me jõudnud ka äh, Lissaboni lepinguni ja ka põhiõiguste hardani eile räägiti ka mõningate liikmesriikide reservatsioonides seoses põhiõiguste hardaga. aga harta on sellegipoolest üks põhilisi sambaid Lissaboni lepingus endiste lepingute ja uue lepinguga seatakse uus horisont meie töödele ning äh, see koondab äh, kõiki meie põhiseaduslikke traditsioone ja ka rikastab äh, neid. ja seda ilma, et liikmesriikide kodanike ähm, põhiõigusi kuidagi riivataks. ja ka ähm, meie kodanike õigused ei äh, ei lahustu nii-öelda samuti meie äh, Euroopa Liidu õigustikus. me ju ei asenda neid põhiõigusi, mis meil on liikmesriikide kodanikena, vaid me, me rikastame neid äh, nende lepingute kaudu. peale selle leping ja harta ka äh, tänapäevastavad ähm, äh, seda arengut, mis meil on olnud õiguslikus valdkonnas ja see täiendab ka äh, liikmesriikide põhiõigusi selles osas, äh, mida äh, põhi, mida liikmesriikide põhiõigustes ei ole mainitud ning samuti on siin arvestatud ka uute tehnoloogiatega näiteks, mis puudutab ka tagatisi turvalise osa, turvalisuse osas ja ka eraelu kaitse osas, siis ka nende aspektidega on lepingutes arvestatud ja nende äh, viimaste aspektide tõttu on ka väga oluline Stockholmi programm. siin on välja pakutud ka juba edene-, edenemise strateegia äh, vabaduse, õiguse ja turvalisuse ala jaoks, sest äh, seni oli see ala liikmesriikide pädevuses, see, nüüd on see aga toodud ähm, Euroopa tasandile, see on Euroopa äh, pädevuses ning Euroopa Parlament äh, saab olema üheks ähm, õigusloojaks siin koos ähm, teiste organ-, organitega. samuti räägiti eile Euroopa parlamentide, Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentide dialoogist see puudutab ühte kõige olulisemat eesmärki, nimelt äh, turvalisuse ja õiguse ja äh, eraelu äh, kaitse ühildamist. see oli üheks teemaks ka üleatlantilisuste suhete raames. seda me arutasime ka juba ühes varasema, ühel varasemal arutelul siin Euroopa Parlamendis koos Ameerika Ühendriikide valitsuse esindajatega rääkisime sellest siis USA äh, äh, siseasjade äh, ministriga. Euroopa Parlament peab ja tahab eraelusfääri kaitsta. ja sellega koos ka soovitakse kaitsta inimeste eh, kõige intiimsemat sfääri. ja siinkohal eh, tahetakse teha koostööd ka Ameerika Ühendriikidega. niisiis Euroopa Parlamendi ja ehm, rahvusparlamentide vaheline dialoog oli väga oluline ka üksikisiku eh, mitmekesisu, eh, mitmekesisuse ja erinevate õiguste kaitsmisel, sest kui me ei soovi loobuda kodakondsusest eh, liikmesriikides, siis on olukord aga ka selline, et meil on Euroopa Liidus väga palju ka selliseid inimesi, kes tulevad kolmandatest riikidest, kes ei ole meie liikmesriikide kodanikud, aga kellel on samuti oma õigused, ükskõik, kas nad on siin legaalselt või illegaalselt, sellegipoolest neil on samuti inimõigused ebaseadusliku sisserändega äh, võitlemine on üheks väljakutseks. ja me peame äh, selle probleemi üheskoos lahendama. ükski liikmesriik ei saa selle ülesandega üksinda hakkama. me peame oma tööd tegema ühiselt. peame seda tegema ühiselt, äh, kui me öö, soovime öö, tegeleda Äh, sisserände ja ja rahvusvahelise kuritegevuse vastu, kuid samas me peame ka vahet tegema selles, et sisseränne ei ole ju alati mitte illegaalne. selleks, et saavutada öö, äh, oma eesmärke, peavad öö, äh, Euroopa rahva, Euroopa Parlament ja rahvusparlamentid koostööd tegema. igal juhul Lissaboni lepingu jõustamine on äärmiselt oluline meie jaoks, aga igal juhul Äh, me näeme, et äh, see mitte ei lihtsusta meie elu, vaid äh, teeb seda mitmes valdkonnas ka keerulisemaks, kuid see on hea sõnum meie kodanikele, sellepärast et see näitab, et me peame veelgi rohkem meile seatud nõudmisi täitma. järelduseks on see, et peale kümmet aastat pinevat tööd institutsioonilise reformi osas, kui siis kodanikud endiselt äh, veel äh, ei näe, et me Stockholmi äh, programmi suudame täita, kui me ei suuda anda liikmesriikidele, rahvusparlamentidele impulssi selle programmi täitmiseks, siis me ei ole oma ülesannete kõrgusel olnud. mis oluline on ka politsei ja justiitssüsteemide koostöö rahvusvahelise kuritegevuse ja terrorismi äh, vastu. see on samuti väga oluline teema ja seda me peame ka arvestama Stockholmi programmi lõplikul vastuvõtmisel järgmisel nädalal ja loodetavasti see vastuvõtt äh, leiab suure üksmeele. siin me peame hindama ka rahvusparlamentide tööd ja nende panust ja me jõuame siis selleni loodetavasti Hispaania eesistumise ajal, suur tänu! suur tänu! ja nüüd saab sõna äh, proua äh, Hermosin, tema oli äh, kolmanda töörühma juhataja, palun. see on äh, väga liigutav, kui sa mulle sõna annad. muide, kolmkümmend viis aastat tagasi proovisime koos inimväärikust Äh, ja inimõigusi taastada Hispaanias ja ma ei osanud arvatagi, et nüüd ma, äh, et, et mina saan teile sõna anda, äh, rääkimaks üldiselt vabadustest, mitte ainult Hispaaniast. suur tänu, tere hommikust, daamid ja härrad võtan kokku selle, mida me arutasime kolmandas töögrupis kui me rääkisime Euroopa sisejulgeoleku strateegiast ja kodanike õiguste kaitsmisest. minu, minuga juhatasid koosolekut kolleeg Rootsist ja üks kolleeg Euro, Europarlamendist. arutasime, kuidas jõustuvad Lissaboni leping ja põhiõiguste harta millist mõju hakkavad nad omama nii Euroopa Parlamendile kui ka liikmesriikide parlamentide kaasatusele. enne töögruppide kohtumist toimus meil ühine istung ja e, seal tulid välja kaks mõttesuunda. täpselt sama juhtus hiljem ka töögrupis kolm Äh, ma ei saaks öelda, et mõlema suuna pooldajaid oli võrdselt, aga ühed olid, arvasid, et oleks vaja prioritiseerida julgeoleku küsimusi, äh, arvestades seda, mis on toimunud pärast Maastrichti ning äh, teine niinimetatud koolkond rõhutas seda, et julgeolekunõudmised ei tohiks mingil juhul meie isikuvabaduste süsteemi ohustada Euroopas. väga huvitav debatt toimus, kestis kaua, peaaegu kõik said ka sõna töögrupis, ka Euroopa Nõukogu esindaja sai sõna, härra Coelho, Rumeenia kolleeg, Belgia, Poola kolleegid, Lord Harrison võttis sõna, tema kõneles siis Suurbritannia Lordide Koja nimel, samuti Kreeka esindaja härra Lambrinidis ja Austria, Soome kolleegid said sõna, üle kahekümne sõnavõtja oli meie koosolekul tulid välja äh, väga äh, peened erisused äh, seisukohtade vahel, aga ühine seisukoht oli, et, et turvalisust tuleb parandada, arvestades kõiki neid lubadusi Haagi nõupidamisel vastu võetud suunised ootavad ikka veel rakendamist ja nüüd on meil välja töötatud Stockholmi programm. mõned inimesed arvasid, et see on liiga avatud ja lai. arvati ka, et Stockholmi programmi oleks vaja natukene veel lihvida, täpsustada ja hea oleks ka eh, hinnang anda nendele poliitikatele, mis on varem vastu võetud enamus sõnavõttudest olid väga põhjalikud äh, äh, ja käsitlesid siiski Stockholmi programmi positiivselt. julgeolekuküsimustes edasiminekust rääkides äh, oli neid, kes arvasid, et Stockholmi programm on liiga lai, liiga üldine, teised arvasid, et ei ole piisavalt ambitsioonikas ja et oleks vaja täpseid eesmärke seada. samuti tõstatati küsimus politsei koolitusest ja politsei infovahetusest. samuti toodi välja, et kuriteostat-, statistika peaks olema paremini liikmesriikide vaheliselt samuti ligipääsetav, selleks oleks vaja rohkem koordineerimist. Ühendkuningriigi kolleeg kõneles sellisest olukorrast, kus politsei kõnetab inimesi alati inglise keeles ja ootab muidugi ka, et vastatakse inglise keeles, eh, mõistmata, et eh, Euroopa Liidus ju räägitakse mitmeid keeli, mingi keeleoskus võiks politseil olla. samuti tõstatati küsimus piiriülesest kuritegevusest debati käigus tulid välja kõik kõige tähtsamad väljakutsed, nagu ma juba nimetasin, kõige tähtsam on edasi minna turvalisuse küsimustes, äh, kaitsta ka põhiõigusi vastavalt põhiõiguste hardale ning samaaegselt siis tagada kodanike äh, julgeolek, samuti äh, võiks olla Euroopa Parlamendi, rahvusparlamentide koostöö alguseks turvalise Euroopa loomisele, räägiti kuritegevuse vastasest võitlusest, võõravihast, homofoobiast ning ka soolisest diskrimineerimisest. kõik niisugused tegevused ohustavad inimeste põhiõigusi. samuti tõsteti ähm, üles küsimus solidaarsusest liikmesriikide vahel immigratsiooniküsimustes. Äh, meil on vaja rände- ja paguluspakti, seda rakendada infoajadus, ajastul on vaja üheskoos võidelda organiseeritud äh, kuritegevusega, äh, inimkaubandusega, iseäranis äh, selles osas, mis puudutab lapsi ja naisi, küberkuritegevusega, laste porno vastu on vaja võidelda, noorte vägivalla vastu, samuti tuleb tegeleda äh, kohalikul tasandil niisuguste küsimustega ja samal ajal mitte ära unustada, et tuleb tagada kodanike õigused. kokkuvõttes võib öelda, et toimus väga viljakas kohtumine. ja ma loodan, et varsti on meil Stockholmi programm ja on näha, ka, milliseid vilju see programm kannab juba järgmisel aastal. suur tänu kõigile töögruppide esindajatele ja äh, nende kokkuvõtetele tehtud tööst, nende raportid jäävad kindlasti nüüd aluseks edaspidisele tööle ja nüüd tahaksin sõna anda Rootsi justiitsministrile, kes muidugi kõneleb eesistuja maa nimel. palun, proua Ask. Uh, enne, enne kui ma eh, annan sõna Rootsi esindajale, tahaksin ma öelda, et minu arvates eh, Rootsi on juba aastaid olnud võrdlusobjektiks ja eeskujus ja ma tahaksin kutsuda neid, kes peavad võitlema suure väärikuse nimel Rootsist eeskuju võtma, niisiis tere tulemast teile, proua Ask, tervitused teie kodumaale ja te olete paljusid meist innustanud, nüüd on teil sõna. aitäh, aitäh selle sissejuhatuse eest, härra Martines härra Martines, Rootsi parlamendi spiiker, daamid ja härrad, volinik Barrot. ma tahaksin kõigepealt tänada teid selle kutse eest sellele ühisele parlamentide istungile, kus on koos Euroopa Parlamendi ja Rahvusparlamentide saadikud. mul on väga hea meel näha siin nii palju inimesi ja mul on eriti hea meel selle üle, et see kohtumine on pühendatud Stockholmi pro-, programmile Äh, Stockholmi programm on uus viieaastane programm, mis peaks olema jätkuks Haagi programmile äh, see on olnud üheks Rootsi eesistumise olulisemaks ülesandeks. Äh, Stockholmi programmi taga on soov, et meil oleks turvalisem ja avatum Euroopa, kus isikute õigused on kaitstud. me usume, et kodanike vaatevinkel peab kõik, kõigil tasanditel tuntav olema ning me kõik tegutseme oma kodanike nimel tulevane koostöö selles valdkonnas äh, peab olema selline, mida üksikisikud ootavad, see peab rajanema tõelistel probleemidel ning pakkuma konkreetseid meetmeid, mis annavad lisandväärtust inimeste igapäevaelule. sest muidu me ei suuda meie valijatele seletada, milles seisneb Euroopa koostöö kodanike vaatevinklist nähakse võitlust kuritegevusena kui midagi väga olulist. kodanikud ootavad, et Euroopa Liidu tasandil tehtav koostöö soodustab piiriülese kuritegevusega võitlemist. samuti on lootused vabaduse ja julgeoleku osas suurem julgeolek, aga ei, seda ei tohi saavutada üksikisiku õiguste arvelt. meetmed, mis on suunatud äh, turvalisuse ja julgeoleku suurendamisele ning need meetmed, mis on suunatud sellele, et õiguskindlus on olemas ja üksikisiku õigused tagatud, peavad käima käsikäes kui vaadelda piiriülese kuritegevusega võitlemist, siis väljakutsed on üsna suured, narkokaubandus, inimkaubandus, terrorism, see on kõik tegelikkus nii Euroopas kui ka mujal ma ei tea, kas te täna hommikul nägite te televiisorist äh, BBC äh, ülevaadet äh, sellest, kuidas Inglismaal kümne aasta vanuseid lapsi on kurjategijate poolt ära kasutatud seksuaalseks otstarbeks tegemist on kohutava kuriteoga ning on ilmne, et kodanikud nõuavad meilt tegusid, me peame takistama selliste asjade sündi. me kõik oleme teadlikud sellistest juhtumitest ka oma koduriikides. samas aga äh, on tekkinud ka uusi kuriteoliike, näiteks interneti kasutamine, organiseeritud kuritegevus Euroopas ning ülejäänud maailmas ei pööra mingit tähelepanu riigipiiridele. seetõttu ei saa me lubada, et meie riigipiirid või meie pädevuste piirid hakkavad takistama meil tõhusa töö tegemist. piiriülene äh, töö ametkondade vahel on alanud, aga meil on veel väga palju vaja ära teha, hoolitsemaks selle eest, et kõigis valdkondades me saaksime tõesti öelda, et me oleme teinud, mida me tahtsime, et meil oleks tõhus politsei ja kohtualane koostöö ja seda Stockholmi programm üritabki teha. meil on vaja ühiseid lahendusi ühistele probleemidele, meil on vaja head politsei koostööd erinevate liikmesriikide vahel, paremat infovahetust, kogemuste vahetust ning hästi tõestatud ja toimivaid meetodeid nende probleemidega toimetulekuks, mis meie ees seisavad. enamgi veel, teadmisi kuriteovastasest võitlusest tuleb kasutada, neid teadmisi tuleb jagada, neid tuleb arendada. esimesel oktoobril Rootsi eesistujana koos Europoliga korraldab äh, Haagis äh, spetsiaalse kohtumise, kus arutatakse Europoli ja liikmesriikide rolli. Europol on oluline vahend edendamaks äh, liikmesriikide vahelist piiriülest politseikoostööd. Europol saaks olla selleks keskuseks politsei koostöös, aga ka laiemas rahvusvahelises kontekstis. nagu ma juba ütlesin, oluliseks osaks piiriüleses koostöös on infovahetus. me saame Euroopa Liidu tasandil seda infot äh, standardiseerida ja paremini korraldada seda, kuidas me infot vahetame. samuti on oluline see, et infovahetus äh, vastaks äh, põhilistele miinimumnõuetele, mis puudutab andmekaitset ja terviklikkust ei tohiks edastada rohkem infot kui vaja ning infot ei tohiks säilitada liiga kaua. meil tuleb luua turvaline Euroopa, kus äh, piiriülese kuriteoga võideldakse tõhusalt, äh, samas peetakse lugu inimese isiksusest, see on võimalik äh, ja on vajalik, et me tegu-, tegeleksime mõlema asjaga samaaegselt vastastikuse tunnustamise põhimõte peaks olema endiselt peamiseks põhimõtteks õigusalases koostöös. selleks, et vastastikuse tunnustamise põhimõte oleks korralikult rakendatav ja et sellest saaks lugu pidada ja et koostöö toimiks tõhusalt, on vajalik vastastikune usaldus erinevate õigussüsteemide vahel erinevates liikmesriikides. tegemist on usalduse küsimusega liikmesriikide ametkondade vahel ja samuti äh, äh, peaksid kodanikud olema rahul nende otsustega, mis on langetatud, see tähendab, et liikmesriikide ametkonnad peavad tuginema üksteisele, nad peavad jõustama üksteise otsuseid. tulevane programm peab seetõttu sisaldama meetmeid, mis tugevdavad vastastikust usaldust, me kõik teame, et mõnikord äh, on selles valdkonnas kõhklusi. me üritame Äh, suurendada teadmisi teineteise õigussüsteemide kohta, äh, selleks on vaja koolitust ja haridust, on vaja programme, on vaja Erasmuse-laadset vahetust näiteks prokuröridele, kohtunikele, politseinikele, me peame tugevdama neid võrgustikke, mis meil praegu on Äh, konsolideerima olemasolevaid mehhanisme ja teatud määral ühtlustama oma siseriiklikke reegleid. ja võib-olla kõige olulisem usaldusloob meede, mille me saame kasutusele võtta, on tagada just nimelt miinimumtagatised, kui jutuks on õigusabile juurdepääs, äh, vaatamata sellele, kus Euroopa Liidu kodanik asub Äh, tegemist on tegelikult väga lihtsate asjadega, nagu kas või info esitamine keeles, millest inimene aru saab, et ta teaks, milles teda süüdistatakse, millised on tema õigused, sõltumata sellest, kas ta on kahtlusalune või kuriteo ohver mul on äärmiselt hea meel, et meie nõukogus oleme suutnud kokku leppida teekaardi osas, selles osas, kuidas kuritegude ohvrite ja kahtlustanute menetluslikke õigusi tuleb järk-järgult rakendada arvestades seejuures siis kahe tuhande seitsmendat aastat, kus äh, me kolmeaastaste järeltulemus, läbirääkimiste tulemusena ei jõudnudki kokkuleppele. meil on vaja väga konkreetseid äh, vahendeid, mis on äh, hästi suunatud ja mis tõesti annavad lisandväärtuse nendele igapäevastele küsimustele, mis kodanikele muret valmistavad. seda kõike Stockholm programm ka teatud määral teeb. Stockholmi programm peab asjadele vaatama ka kuritegude ohvrite vaatevinklist. vaba liikumine Euroopa Liidus, see, kuidas inimesed ringi reisivad, tähendab seda, et kodanikud äh, puutuvad kokku kuritegevusega teistes riikides kui see, kus nad elavad ja väga oluline on, et inimesed sellises olukorras saavad toetust ja abi, et nad saavad infot keeles, mida nad mõistavad, juhul kui ne, neist äh, peaks Euroopa Liidus saama kuriteo ohver. kuriteo ohvritele tuleb tagada toetus, info ja kaitse nii enne, äh, pärast kui ka kohtumenetluse ajal. Äh, neil on õigus saada ka hüvitist äh, nende kuritegude eest, mille läbi nad on kannatanud. nõukogus me oleme otsustanud vastu võtta strateegia, mis tugevdab kuriteo ohvrite õigusi ja me oleme otsustanud neid toetada me peame lati kõrgemale tõstma, me peame ohvreid aitama ning Äh, Stockholmi programm äh, loob siin äh, alused tulevaseks tööks. me praegu tegeleme väga tihedalt läbirääkimistega, kuu aega tagasi eesistujamaa koostas selle programmi esialgse eelnõu, kuna nende küsimuste vastu on väga laialdane huvi, siis me avaldasime selle eelnõuga oma koduleheküljel ja seal on olemas ka komisjoni teatis, mis peegeldab siis ähm, erinevate foorumitel öeldut. me oleme läbi vaadanud esialgse ettepaneku ja me oleme lisanud äh, uue peatüki välissuhete kohta, sellepärast et paljud liikmesriigid on juhtinud tähelepanu sellele, et välismaailm muutub meie töös üha olulisemaks. me mõistame, et me peame ka sellel teemal rohkem mõtlema seos siseküsimuste justiits- ja siseasjade vahel ning välisasjade vahel on oluline. strateegilisi vahendeid on vaja ning loomulikult me peame silmas pidama seda, et välismõõde äh, vajab samuti arendamist. Koreperis oleme me igal nädalal arutanud äh, seda ning me äh, ootame kolmekümnenda novembri, esimese detsembri nõukogu kohtumist ja samuti ootame resolutsiooni, mille Euroopa Parlament kahekümne 20 kuuendal novembril täiskogul vastu võtab. ja lõpetuseks paari sõnaga ka Lissaboni lepingust. uus Lissaboni leping toob kaasa väga suured muutused, mis puudutavad justiitsvabadust ja siseasju. Äh, mängu tulevad uued õiguslikud alused, mida saab kasutada ning menetlused teatud valdkondades muutuvad, ma ootan tihedat koostööd Euroopa Parlamendiga ma usun, et rahvusparlamentide ülesanne, need uued ülesanded, mis nad saavad, Äh, kannavad samuti vilja, pidades silmas seda, et kodanikud tunnevad selle vastu huvi. suur aitäh teie tähelepanu eest ja jään ootama teie märkusi ja kommentaare ja olen valmis teie küsimustele vastama, aitäh. Äh, suur aitäh, proua minister. nüüd äh, näen ma, et päevakorra järgi tuleks sõna anda volinik Barrole volinik, teil on kümme minutit. Merci, monsieur le president. suur tänu, härra president. proua Beatrice Task nõukogu eesistuja minister esitas teile juba Stockholmi programmi kõige olulisemad jooni, jooned. ja nüüd äh, tervitan siin ka härra Vesterbergi ja tahaksin rääkida sellest, kui positiivne on olnud Rootsi eesistumine iseäranis selles osas, mis puudutab nii ambitsioonika Stockholmi programmi väljatöötamist. raportöörid Tagliar, Osan ja Bono on teinud samuti suure töö ära. Stockholmi programm võetakse vastu ajahetkel, mil rakendub Lissaboni leping. olen täiesti kindel, et kaasotsustusmenetlus aitab palju kaasa vabaduse, turvalisuse ja õiguse poliitika edasiarendamisele. kui parlament tegutseb kaasotsustusmenetlusel, saab ta läbirääkimistele palju rohkem väärtust anda. olen töötanud transpordialal vastutava volinikuna ning täna tegelen meie rändepoliitikaga. ja äh, mul on hea meel näha, et Euroopa Parlament osaleb nüüd võrdõigusliku partnerina meie õigusruumi ülesehitamisel, mida me kõik ka soovime nõukogus laiendatakse kvalifitseeritud häälteenamusega hääletamist, mis võimaldab samuti mõningatest raskustest üle saada ning lisaks sellele suurendab Lissaboni leping ka rahvusparlamentide kaalu otsustus, otsuse tegemise protsessis Euroopa Liidus. see võimaldab äh, respekteerida lähimuspõhimõtet ja äh, see on veelgi olulisem, kuna nendes küsimustes, mis on nii tundlikud nagu karistusõigus ja pereõigus, on tõesti vaja arvestada eh, just lähimuspõhimõttega. meie erinevate kultuuridega. tahaksin liikmesriikide parlamentääre nende panuse eest väga tänada on tõsi, et äh, nüüd saame kolmanda samba ära kaotada, aga nüüd on võimalus äh, kohtu poole pöörduda, et äh, kõik meie plaanid Euroopa osas ka praktikas rakenduksid, kui vaja. seega Stockholmi programm tähistab institutsionaalses arengus uut faasi, mis võimaldab palju kiiremalt, auahnemalt meie õigusruumi välja arendada, mida ka Euroopa kodanikud soovivad. proua Beatrice Sask kodanikud on Stockholmi programmi tuumaks, tekst on sidus ja välja töötatud äh, koostöövaimus. mul on hea meel ka, et eesistujamaa esitatud projekt äh, on oma olemuselt väga lähedane Euroopa Komisjoni teadistele. kahekümne äh, esimesel novembril nii nagu ka Beatrice Ask ütles, ähm, võetakse see äh, projekt vastu, seda arendatakse, kolmekümnendal novembril tuleb see arutusele äh, vastavas nõukogus ning kaheteistkümnendaks detsembriks peab siis nõukogu ka oma otsuse tegema tahaksin teile meenutada, kuigi see võib-olla kordab üle proua Aski öeldud, äh, neid äh, punkte, äh, mis tuleb läbida, enne kui eesmärgile jõuame. kõigepealt Euroopa kodakondsuse küsimus loomulikult Euroopa kodakondsus ei tähenda, et liikmesriigi kodakondsus kaob. pigem lisab see riigi kodakondsusele uue dimensiooni, nimelt liikumisvabaduse, eh, mille suhtes peab väga tähelepanelik olema, sellepärast et see on ju üks eh, suurepärane vabadus meile, samuti eh, eraelu kaitse, andmekaitse selles osas on Euroopa lausa tõelise uue struktuuri andmekaitseks loonud ning äh, kolmandaks antakse võimalus tõhustada kodanike äh, kaasamist ühiskonda, muidugi äh, toetudes Euroopa Parlamendis tehtudele ning üheksas mai tulevikus võiks saada Euroopa Parlamendi valimiste kuupäevaks. Äh, nii nagu äh, härra Lopes Aguilar ütles, äh, Stockholmi programm aitab täiustada meie Euroopa kodanike õiguste paketti. samuti võimaldab see nüüd Euroopa Liidul ka Euroopa inimõiguste konventsiooniga ühineda ja suur tänu mõtte eest, et eksekvaator protsess tuleks kaotada, tõesti, kui me tahame, et Euroopa Liit tuleks lähemale kodanikele, tuleb teatud takistused kaotada. Euroopa Parlament on tõesti rõhutanud, kui tähtis on Euroopa ülene justiitskultuur ja selle struktuuri alus või nurgakiviks peab jääma kohtuotsuste vastastikune tunnustamine. see mõjutab kõikide äh, justiitsvaldkonna äh, osaliste äh, tegevust, omavahelist suhtlemist ning samuti on väga tähtis, et oleks lihtne ka kohtu poole pöörduda Euroopa kodaniku jaoks ja seda kõigis liikmesriikides. loomulikult tuleks tugevdada ka eh, Euroopa õigusemõistmise süsteemi, eh, mis siis tagaks ka Euroopa majanduse korrakohase funktsioneerimise. järgmiseks meil on vaja sisejulgeoleku strateegiat, loomulikult äh, peab see strateegia ka vastama põhiõigustele, aga see peab olema üldine strateegia, mis kujuneb välja kolme poliitika alusel, kõigepealt politsei koostöö poliitika, teiseks äh, karistusõiguse alane äh, koostöö ning kolmandaks Euroopa Euroopa Liidule ligipääsu e, tõhustatud jälgimine, see tähendab eelkõige piirikontrolli tõhustamist ning järgmiseks on meil vaja immigratsioonipoliitikat täiustada, mis eeldab partnerlust kolmandate riikidega, aga ka Euroopa Liidu sisest solidaarsust. meil pea, selles osas peaks meil olema pikaajalised plaanid, pakkudes migrantidele eh, eh, kindlat, eh, kõigile ühist staatust, e-, ütleks ei ebaseaduslikule sisserändele ning lõpuks sisserändajate jaoks peab tähendama Euroopa eelkõige põhiõiguste austamist Nagu need, kellele on vaja kaitset, tuleb Euroopas kaitset anda, normid peavad olema kõrged, see kõik aitab meie eh, õigusriigi Euroopat edendada, mis eh, toimiks kodanike huvides, samuti on siin Stockholm mm, välja töötanud plaane, mille võtavad vastu Äh, või mis võetakse vastu Hispaania eesistumise ajal ja mm, kindlasti suureneb ka rahvusparlamentide roll rahvasaadikutel, rahvaesindajatel, kes te olete, tekib ka võimalus äh, niisuguse suure temaatika, laia temaatikaga tegeleda, nagu on ähm, õigustemaatika samuti imetlen teie pühendunud tööd nende kahe päeva jooksul, tööd eh, kodanike Euroopa nimel. suur tänu, härra president, teile, et te mulle sõna andsite. ja nüüd eh, proua minister, kuulame eh, suure huviga ära teie arvamused ja oleme valmis ka teie küsimustele vastama. suur tänu, härra volinik. arvan, et äh, väärib märkimist, kui suureks sõbraks te olete oma äh, tööaastate jooksul olnud Euroopa Parlamendile ja toetanud meid. nüüd tahaksin koosoleku juhatamise härra Vesterbergile üle anda. palun, mul on hea meel, et te olete täna siin koos meiega. suur tänu, tahaksin teile kõigile meelde tuletada, et te saate sõna võtta ainult siis, kui te olete eh, taotlusvormi esitlenud, need on teie laudadel debati ajal need, kes soovivad esitada küsimusi, saavad öelda, kellele on küs-, küsimus suunatud, näiteks kas proua Askile või volinik Varrole või mõlemale. ja arutelu lõpus siis äh, antakse härra Varrole ja proua Askile võimalus lühi-, lühikeseks vastuseks. tahaksin teile meenutada ka, et äh, sõnavõtuaeg on kolm minutit, see on lühike, äh, täiendavaks küsimuseks on aega kolmkümmend sekundit nüüd avame mikrofoni ja anname sõna kolleeg Davidile Prantsuse senatist, palun. suur tänu, härra president, daamid ja härrad, saadikud. kui Stockholmi eesmärke vabaduse, turvalisuse, õiguse Euroopat üles ehitada, siis julgeoleku küsimused tekitavad ikka veel muret, sellepärast et me ei taha ju eh, kindlusega piiratud Euroopat üles ehitada. vaatamata eh, eh, selle temaatika kontrollile peame mõtlema, millised väljakutsed on Stockholmi programmil, kõige tähtsam on individuaalsete vabaduste ja julgeoleku aspekti tasakaal tagada ühinedes Euroopa inimõiguste konventsiooniga, peame kindlasti säilitama eraelu puutumatuse, andmekaitse ning kogu tegevus selles valdkonnas peab olema läbipaistev. Stockholmi programm peaks seda rõhutama. immigratsiooni küsimuses on ikka veel räägitud rohkem enda kaitsmisest, kui eh, solidaarsusest, koostööst, väärtustest, eh, mida siiski tõstatati töögrupis üks. Frontexi süsteem eh, mm, peaks kiirreageerimise võimaluste looma ja samuti an-, räägiti sinistest kaardidest, mis antakse kvalifitseeritud eh, sisserändajatele, aga need naised, lapsed, mehed, kes põgin-, põgenevad eh, nälja eest, viletsuse eest, kes hukkuvad Vahemerel, neid peetakse ikka veel kriminaalkurjategijateks, kes, eh, kes tuleb kinnisesse kinnipidamiskohta panna, see tähendab seda, et Euroopal on repressiivne valikuline rändepoliitika. raportöör Aguiar ütles eile, tutvustades meie töögrupi töö tulemusi, et äh, me peame ühise uue aluse, ühistel nimetajatel põhi, põhineva aluse äh, looma, kus äh, ka sise, sisserändajate identiteet ei lahustuks. me oleme selle mõtte poolt. see mitmekelgsus, mida, külgsus ja mitmekesisus, mida toovad kaasa eh, sisserändajad ei tohiks kaduda. Need mehed, naised, lapsed, kes siis Euroopasse tulevad, ka neile tuleb tagada, olenemata sotsiaalsest ja etnilisest päritolust, inimväärne elu ja samuti tahaksin eh, Stockholmi programmist poolt äh, äh, rääkida seda, et ta ei tohiks eemalduda, äh, rääkides kõigitest nendest probleemidest, meie põhimõtetest, vabadusest, turvalisest õigusest, võrdsuse, vabaduse ja vendluse Euroopast, mis põhineb solidaarsusel ja koostööl rahvaste Euroopal, neid väärtusi tahaksime, tahaksime me näha ka Stockholmi programmis, suur tänu! suur tänu! ja nüüd saab sõna härra äh, Maritadi Itaalia sõnadest, palun suur tänu, härra president. sooviksin korrata siin ringis veel kord seda, mida ma eile oma äh, töörühmas juba ütlesin, nimelt äh, see, mida me juba mainisime, seda me ei tohiks mitte unustada, me peaksime järgmisel koosolekul suutma leida äh, juba väga põhjalikud äh, vastused, me peaksime keskenduma paarile-kolmele teemale, mida me saaksime siis ka paremini äh, vahendada, oluline on äh, koostöö Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentide vahel ja seda tuleks veelgi parandada. ma sooviksin öelda paar sõna paari tundlikuma küsimuse kohta, nimelt mis puudutab sisserännet. me teame, et see on väga aktuaalne ja väga keeruline probleem Euroopa Liit peab sellega tegelema, peab seda suutma hallata ja kontrollida. ei ole enam võimalik selline olukord, et Euroopa Liit äh, peab siin hakkama jõuliselt äh, inimeste vastu välja astuma, kes äh, nälja ja majandusliku olukorra põhjustel üritavad Euroopa Liitu pääseda, me ei tohi siin repressiivmeetmetega nende vastu astuda, vaid siin on vajalikud vastavad lepingud üksikute äh, riikidega, kust need sisserändajad pärit on. samuti, mis puudutab keelt ja kultuuri, siis me peame tegelema ka nende küsimustega, nii et äh, need äh, sisserändajad, kes jõuavad meie liikmesriikidesse, et me saaksime ähm, nendega ka tegeleda vastavalt nende erinevale rahvuslikule, keelelisele, kultuurilisele taustale samuti, mis puudutab neid ähm, ähm, asutusi, kuhu ähm, sisserändajad esialgu äh, suunatakse, see tegelikult on ju tegu praktiliselt vanglatega. me peame leidma mingisugused teised ähm, kohad, kus me saaksime, äh, kuhu me saaksime sisserändajad suunata kui me repressiivmeetmetega edeneme, siis äh, sellel on väga suured tagajärjed ka justiitsaparaadile, sellepärast et praegu on valitsevaks tõesti selline repressiivne vastus ähm, sisserändele. me teame, et on olemas juba mõningaid juhtumeid, mis on jõudnud ka kohtusse ning, ning äh, need otsused ütlevad, et need inimesed on illegaalid, nad on kurjategijad, sellised otsused ei aita meid selles protsessis edasi, see ei muuda mitte midagi ka nendes rändevooludes, me peame üritama neid inimesi vastu võtma ja vastavalt kolmandatele, kolmandate riikidega olemasolevatele lepingutele su-, üritama neid kaitsta, see peaks olema Euroopa Liidu eesmärk, mis tõesti on ka öö, äh, meie liidu äh, vääriline, kes tahab ka põhiõiguste hartat kaitsta, inimõigusi kaitsta. suur tänu ja nüüd saab sõna härra Pussitile Euroopa Parlamendist. Äh, äh, suur tänu. kolleeg Martines juba tervitas volinik Barrod tema öö, tööd eest, mis ta on ära teinud oma valdkonnas ja samuti ma sooviksin tänada ta selle eest, et ta selgitas meile, mida me soovime vabaduse, turvalisuse, õiguse ala valdkonnas saavutada. lubage mul öelda, et mina leian, et siseturg on Euroopa Liidu üks suurimaid saavutusi. sellepärast, et tulevastel aastatel võib juhtuda, et meil õnnestub luua ka tõeline vabaduse, turvalisuse ja õiguse ala ning see peaks olema see tõeline suur järgmine projekt Euroopa Liidu jaoks. me peame aga samas ka nägema, kui suur on see väljakutse meie ees. Lissaboni leping jõustub äh, järgnevatel päevadel ning see annab meile väga hea vahendi äh, selle tööga edasi minemiseks, sest äh, tänu kaasotsustusmenetlusele Euroopa Parlamendis ning tänu öö, ähm, öö, nõukogus toimuvatele hääletusmenestustele, see võimaldab meil edeneda meie töös. niisiis ma tõesti ootan äh, Lissaboni lepingu jõustumist, et see võimaldaks meil edasi töötada ka vabaduse turvalisuse õiguse alaga. Äh, Euroopa Parlamendi Rahvapartei tunnustab, et äh, on äh, olemas erinevaid poliitilisi ähm, prioriteete ja ka äh, erinevad poliitiku, poliitiliselt tundlikud teemad on meil mitte ainult siin Euroopa Parlamendis, vaid ka erinevates liikmesriikides ja me peame seda tunnustama. vastus sellele on aga see, et me mitte ei istu käed rüpes, vaid et me peaksime üritama kompromissi saavutama. mõningate jaoks meist on äh, terrorismivastane võitlus äh, äh, oluline, aga teiste jaoks on jällegi kodanikuõiguste kaitsmine olulisem, mõningate jaoks on ähm, ähm, sisseränne väga suureks väljakutseks tekkinud, teiste jaoks on äh, sisserände suunamine ja haldamine võib-olla väiksem probleem. Euroopa Kohus on väga vastuolulisi äh, otsuseid vastu võtnud, näiteks üks, mis puudutab ähm, risti eemaldamist äh, äh, Itaalia koolidest. ma ütleksin, et sellised äh, meetmed on äärmiselt vastuolulised ja ei ole väga lihtne siin valida ühe või teise otsuse kasuks. me peame suutma tasakaalu leida, aga me peame vaatama, kuidas me seda teeme, kuidas me seda saavutame, meil on vaja selleks suurt julgust meil tulevad järgnevatel nädalatel volinike kuulamised ning meid väga huvitab äh, näha, milline on äh, see uus vastutus, mida seni on äh, kandnud vaid üks volinik, kes on vastutanud siis justiitstegevuse eest nüüd me teame, et meil on kaks volinikku, kes, üks neist tegeleb inimõigustega ja teine äh, tegeleb äh, sisserändega. nii et meid tõesti huvitab, millised on nende uute volinike vaated. ja meid ka huvitab, kuidas nad üritavad saavutada tasakaalu nende valdkondade vahel loomulikult me ootame ka Stockholmi programmi vastuvõtmist ja ka tegevuskava, mis sellele järgneb, kuid ma sooviksin lõpetuseks öelda, et rakendamine on siin kõige olulisem, see on võtmesõna. seni me oleme kuulnud äh, kenasid äh, kõnesid ja näinud tervet kuhja dokumente, kuid see, mida me ootame nüüd, on rakendamine. ja ma arvan, et kui me tõesti soovime saavutada turvalise, turvalisuse, vabaduse ja õiguse ala, siis on ka siin kõige olulisemaks sõnaks, võtmesõnaks rakendamine. suur tänu ja nüüd ma annan sõna Tšehhi senati esindajale härra Krulišile Eh, härra president, lugupeetud eh, siinviibijad, lugupeetud kolleegid. Need küsimused, mida siin lahendatakse, mida mainis ka härra eh, volinik, sooviksin ma järgnevalt kommenteerida. Tšehhi senat on tegelenud Stockholmi programmiga, on seda arutanud ning on võtnud ühe üldise resolutsiooni vastu ning äh, me peame siin vaatama ka Haagi programmi, me peame siin ka hindama seda programmi, kui me soovime tõesti uue me-, uute meetmetega äh, häid tulemusi saavutada. tõesti, äh, see on ambitsioonikas programm, ambitsioonikus on hea, kuid see peab olema ka läbiviidav programm. ja seetõttu me leiame, et on oluline ka meiepoolne panus Stockholmi programmi, nii nagu ka härra minister siin mainis. ma sooviksin mainida siin paari punkti, mida Tšehhi senat näeb põhitingimustena. Tšehhi senat leiab, et ei ole soovitav, et Frontex muutub justkui Euroopa Liidu piirivalveks. praegu, mida me vajame, on äh, kontroll ja vastavad meetmed, sellega võib äh, Frontex tegeleda, välispiiride kaitse on siiski liikmesriikide ülesanne. teiseks, ähm, senat tegeles ka sisserändega. illegaalse sisserände vastu tuleb astuda ennetavate meetmetega me peame siin äh, arvestama ka üksikute, ka liikmesriikide tööturu olukorraga sisserände puhul. siin tuleb läheneda diferentseeritumalt, kui me vaatame ka äh, sotsiaalhüvitistega, mis on, mida äh, võimaldatakse sisserändajatele. Neil on õigus samasugustele, samasugusele kaitsele nagu Ähm, äh, liikmesriikide kodanikel vastavalt äh, programmile, kuid meie arvame, et see viib tegelikult liikmesriikide kodanike õiguste äh, rikkumisele, selle piiramisele ja, ja muudab olukorda keerulisemaks. suur tänu ja nüüd saab sõna Prantsuse Rahvusassamblee esindaja. suur tänu, härra president. Prantsuse delegatsioonil on hea meel näha ühisalgatust Euroopa Parlamendi ja eh, Rootsi eesistumise poolt üles, eh, välja käidud mõte kohtuda rahvusparlamentidega ja arutada vabaduse, turvalisuse, õiguse ala. see Stockholmi programm eh, peab muidugi kaasama eelkõige rahvusparlamendid, aga ka Euroopa Parlamendi, kelle pädevus suureneb Lissaboni lepingu rakendamisega. võitlus organiseeritud kuritegevusega, kodanike kaitse, tõhustatud politsei koostöö, parem koordineerimine, Schengeni äh, ala parem äh, organiseerimine, on äh, väga tähtsad eesmärgid, mis sõltuvad just Ähm, infovahetusest, seetõttu oleks vaja äh, tulevikus paremini äh, organiseerida äh, andmevahetust, politsei andmevahetus on politsei ja kohtu rahvusvahelise koostöö töö tähelepanu äh, objektiks. kõik, keegi ei mõista, et koostöölepingud Euroopa ja USA vahel on sõlmitud, aga mingit konkreetset äh, sõnumit Euroopa liikmesriikide vahel ei ole praegu elame me infotehnoloogia äh, arengu ajastul, mis võimaldaks meil paremini võidelda paremini organiseeritud piiriülese kuritegevusega, seega peavad Euroopa Liidu liikmesriigid ka piiriüleselt informatsiooni omavahel vahetama ning automaatselt ka võimaldama spetsiifilistele eh, liik-, eh, andmebaasidele ligipääsu üksteisele, näiteks sõrmjäljed ja, ja DNA eh, andmebaasid me tahaksime kaugemale minna kui kahe tuhande viienda ja kahe tuhande kaheksanda aasta raamotsused DNA ja äh, sõrmejälje andmebaaside ligipääs peaks olema äh, äh, tagatud, seetõttu ootame me ka meie suurtele väljakutsetele väärikaid vahendeid, et me saaksime kaitsta me kõiki meie kodanikke. suur aitäh ja nüüd ma annaksin sõna no, Euroopa Parlamendi esinejale, härra Jegor Antondole aitäh, äh, president, kõigepealt äh, ma tahaksin tänada eesistujamaad Rootsit, kes on andnud meile võimaluse edusamme saavutada sellises olulises valdkonnas, nagu seda on vabadus ja turvalisus. samuti tahaksin kolleegidele meelde tuletada, et see tee, mille me siiani oleme ära käinud, on olnud täis ebaõnnestumisi ja seda ei tohiks unustada kõigile siinviibijaile tahaksin öelda seda, et paar aastat tagasi, kui nõukogu soovis vastu võtta raamotsust, mis ühtlustaks osa Euroopa kriminaalmenetlussüsteemist, siis pärast kolme aasta pikkust tööd selgus, et see ei ole võimalik. niisiis, teekond selle eesmärgini on olnud täis takistusi see tee, mida mööda meil tuleb käia, on täis takistusi ning me kõik, kes me siin oleme, mängime selles protsessis juhtivat rolli. Euroopa Parlament, Nõukogu Komisjon, rahvusparlamendid. ma sooviksin äh, teile anda neli soovitust ja ma loodan, et te järgite neid, sest need on kasulikud. kõigepealt äh, on oluline, et nõukogu ja komisjon äh, säilitaksid algatuspõhimõtte, kui meil ei ole õiguslik kõiki algatusi, siis me ei saavuta üldse mingeid edusamme. seega minu soovituseks nõukogule ja komisjonile oleks, et nad tuleksid välja äh, terve rea õigusloomealaste ettepanekutega, äh, mis äh, võimaldaksid erinevaid õigussüsteeme, tsiviilõigussüsteemi, kriminaalõigussüsteemi lähendada vastastikuse usalduse põhimõte, millele Rootsi eesistujana viitas, on samuti väga oluline. kõik need õigusaktid peavad äh, tagama vastastikust tunnustamist äh, näit-, näiteks andmete osas, sõrmejälgede osas, sellepärast et kui sakslased näiteks ei usalda kreeklasi, nii et, et Äh, Leedu kohtulabor näiteks äh, äh, peaks olema usaldusväärne, kui ta Hispaaniale andmeid edastab ja see, see oleks oluline selleks, et see süsteem saaks toimida. tasakaalu põhimõte, tasakaal julgeoleku ning eraelu puutumatuse vahel ei ole võimalik äh, luua kahte eraldi süsteemi, mis tegutsevad paralleelselt. meil on vaja õiget tasakaalu ning äh, see, mida täidesaatev võim pakub ja mida parlamendid selles osas ette võtavad, äh, parlamendid on õiguste kaitsjateks. eile ma ütlesin, et me ei saavuta edu, kui me ei ole poliitilises mõttes helded kui iga parlament ütleb, et see on minu asi, see, kuidas kohtu, kohtuprotsessid toimuvad, kuidas õigussüsteem toimib, see on ainult minu pädevuses, siis me ei suuda äh, tugineda sellele poliitilisele pühendumusele, millele Euroopa Liit on rajatud viimase viieteistkümne aasta jooksul. me peame tunnistama, et mõnede asjadega tuleb Euroopa paremini toime kui rahvusparlamendid ning vabaduse ja julgeolekuga käivad kaasas igasugu tehnilised, juriidilised aspektid, millega Euroopa peab paari järgmise aasta jooksul tegelema, eh, selleks, et vabaduse ja julgeoleku põhimõtteid ellu rakendada ja nende ellurakendamine tähendab, et inimesed peavad teatud asjadest loobuma ja sellega tuleks selle protsessi käigus arvestada, aitäh, esimees, aitäh ja nüüd annan sõna härra Cosido Gutierrezile Hispaania parlamendist, palun aitäh. sissejuhatuseks tahaksin tänada volinik Barood ja äh, eesistujamaa esindajat proua Aski selle hoo eest, mida nad on üritanud anda Stockholmi programmile vabaduse, turvalisuse ja õigluse valdkonnas me võime aga selles protsessis teha kolme võimalikku viga, meil on kolm võimalikku ohtu. kõigepealt Euroopa võib oma õlule võtta rohkem, kui ta suudab ära teha. Euroopa loob kodanikele ootusi, mida ei suudeta vastata, ei suudeta tagada kodanike turvalisust. lõppkokkuvõttes on selle eest vastutav ikkagi liikmesriik. Euroopa saab paika panna ühiseid reegleid, saab edendada koostööd ja luua selle koostöö vahendeid, aga need, kes kõige olulisemaid asju teevad julgeoleku vallas, on ikkagi liikmesriigid. teiseks, rohkem julgeolekut ei tähe, tohi tähendada rohkem bürokraatiat. mõnikord kui Euroopal tekib probleem, siis lihtsalt luuakse mõni uus amet ja see teeb tavaliselt olukorra veelgi hullemaks. ma tahaksin selgelt välja öelda, et meie ei toeta Euroopa politseijõudude loomist me tahame, et oleksid tõhusad vahendid, mis hõlbustaksid politsei koostööd ja viimane asi, millele tahaksin tähelepanu juhtida, on see, et on oht, et Euroopast saab omamoodi punker. me usume, et me suudame luua turvalisema Euroopa äh, üha ebaturvalisemas maailmas ja selline lähenemine on täiesti vale. me peame hoopis äh, barjäärid lammutama, lammutama need barjäärid, mis välis- ja siseaspekte eraldavad. kui me räägime terrorismi ohust, siis äh, tegemist on äh, ohuga, mis on sama tõsine meie linnades äh, kui ka Afganistanis. me räägime tihtipeale nurjunud riikidest Aafrikas, Kolumbia kartellidest. meil on tõesti vaja Äh, globaalsemat lähenemist julgeolekuküsimustele, aitäh, esimees! suur aitäh ja nüüd saab sõna härra Sassi Soome parlamendist, palun! lugupeetud härra president, sooviksin õnnitleda Rootsit selle puhul, et nad on koostanud Stockholmi programmi Äh, mis on siis äh, jätkudokumendiks Tampere ja Haagi dokumentidele. see viib äh, Euroopa Liitu tõesti edasi. peale selle sooviksin märkida, et õigusriigi põhimõte areneb sellega koos ka edasi. ma leian, et me peame veel väga palju parandama, kui me soovime võrrelda USA ja Euroopa Liidu olukorda Ameerika Ühendriikides on ülemkohtu poolt ka väga filosoofiliselt koostatud otsuseid, millel on samuti oma väärtus. meie soovime esindada ja kaitsta põhiõigusi, kuid me peame ka vaatama, mis on sellega seotud, vahetevahel jääb tunne, et me peame meenutama seda, et äh, milline on olukord äh, demokraatiaga Venemaal ning me peame siis ka vaatama, kuidas äh, me õigusi, väärtusi saab ka valesti kasutada ja tõlgendada. olulisem dokument meie jaoks on põhiõiguste harta ning siinkohal ma soovin meenutada, et meil on ka oma riikides ülemkohtud, Saksamaal on ka põhiõiguse kohus, mis väga kõrge kvaliteediga otsuseid teeb. ja ma leian, et selliseid, selliste kohtade otsuseid tuleb vaadata terves Euroopa Liidus. nüüd, mis puudutab inimõiguste kohust, see kehtib samuti terve Euroopa jaoks ning võtab vastu samuti väga olulisi otsuseid kõikides riikides, kõikides parlamendides tuleb ka inimõiguste kohtu otsustega arvestada oma töös. inimõiguste kohtud tööd arendatakse pidevalt edasi. ma arvan, et seal on selliseid varusid, mida ka meie saame kasutada. Euroopa Liit peaks võimalikult kiiresti liituma ka inimõiguste konventsiooniga, ma arvan, et see on täielik, täiesti võimalikuks muutunud nüüd ning minister Aska juba mainis seda. sooviksin meenutada veel se-, seda, et põhiõiguste ja inimõiguste kontroll ja sellest kinnipidamine Euroopa Liidus tõesti ka äh, töötab. lõpetuseks sooviksin öelda seda, et Euroopa Liidu läbipaistvus on väga oluline aspekt, on väga oluline, et Euroopa Parlament ja ka teised Euroopa Liidu institutsioonid ka edaspidi läbipaistvuse põhimõttest kinni peaksid. suur tänu ja nüüd saab sõna härra Brons. Äh, aitäh, äh, president, väga palju on kõneldud kodanike Euroopast ja demokraatia edendamisest, ma oleks sellega peaaegu nõus ma tahaksin näha vabade, sõltumatute, suveräänsete riikide kodanike Euroopat, mitte selliste kodanike Euroopat, keda juhitakse Euroopa superriigist. selleks, et edendada demokraatiat, tahaksin ma, et korraldataks referendume, kui astutakse pla-, samme superriigi loomiseks. samuti on väga palju kõneldud demokraatiast ja vabadustest, aga sõnad ei maksa midagi. mõnikord me kõneleme demokraatiast ja vabadusest, aga see ei vasta üldse tegelikkusele selles riigis, kus me täna oleme, Belgias, astus riik paar aastat tagasi samme ühe suurima erakonna keelustamiseks. Ungaris riigiametnikud füüsiliselt ründavad opositsioonierakondade liikmeid, arreteerivad neid, vangistavad neid igas Euroopa riigis on kehtestatud piiranguid sõnavabadusele ning äh, teisitimõtlejatele. ma arvan, et me peaksime vaatama, milline on tegelik olukord demokraatia ja vabadusega ja mitte ainult sellest kõnelema, aitäh! suur aitäh ja nüüd saab sõna proua Rulula Sissi Kreeka parlamendist. palun! aitäh, Kreeka esindajate nimel, Kreeka parlamendi saadikute nimel tahaksin tänada proua Aski, eesistujamaa esindajat ning volinikku ja samuti kõiki teisi, kes on seotud selle ühise parlamentaarse kohtumisega. ma arvan, et see on äärmiselt oluline, me tegeleme siin programmiga, mis peaks andma lisandväärtust Äh, siis, kui meist saavad kaasseadusandjad, mida me peame tegema, kuidas kinni pidama lähimuspõhimõttest nendes küsimustes, mis on seotud julgeoleku ja õiguse aspektidega. ma tahaksin teile, volinik Barrot, öelda seda, et ja, ja ma tahaksin teid õnnitleda ja läbi teie kogu Euroopa Komisjoni selle eest, et see dokument, mille te olete Stockholmi programmi raames loonud, on äh, minu arvates selline, mis peegeldab olukorda ning äh, toob äh, kokku ettepanekud, äh, mis on olulised, kui me tahame luua ühist õigusruu-, sel julgeolekul ja vabadusel rajanevat ala. ma ei hakka üksikasjalikult kõnelema Kreeka parlamendi arvamusest, aga peatuksin mõne sõnaga nendel poliitikatel, mis on seotud selliste küsimustega nagu inimeste isikuandmete kaitse, samas nende julgeoleku tagamine, ränne, asüülipoliitika, kõik need on küsimused, mis on otsustava tähtsusega Euroopa jaoks ning ühis, meil on vaja ühiseid reegleid, kui me tahame nende küsimustega tegeleda. minu jaoks on kõige suuremaks probleemiks äh, sisserände küsimus. meil on vaja sellele probleemile üldist lähenemist me peame vaatama, kuidas Euroopas vastuvõtusüsteemid on äh, välja töötatud, liikmesriikides on sellised süsteemid olemas, äh, selliseid on, süsteeme on vajati eriti nendes riikides, mis asuvad Euroopa Liidu välispiiril. ma tahaksin teada, milliseid meetmeid kavatseb Euroopa Komisjon rakendada, mida kavatseb komisjon äh, teha selleks, et me tõesti parandaksime neid tingimusi, milles äh, sisserändajaid hoitakse. Äh, me ei saa tunda ennast hästi, kui me räägime vanglatest Euroopas, kus meil on julgeolek ja õiglus. Äh, tegu on justkui mingi utoopiaga, aga tegelik Euroopa on hoopis teistsugune meil on vaja rohkem infrastruktuuri, kui me üritame tagada õiglust ja arengut ka nendele riikidele ning äh, me peame muutma seda viisi, kuidas me neid inimesi Euroopas vastu võtame, aitäh. ja nüüd annan sõna härra Šišonile Poola senatist. aitäh, president, daamid ja härrad me kõneleme Euroopast kui ühisest vabaduse, julgeoleku ja õigluse ruumist. aruteludes oleme me peatunud väga olulistel teemadel, näiteks ebaseaduslikul rändel. ma tahaksin jagada teiega oma kartusi, mida väljendas ka eelkõneleja ma arvan, et meil juba on selles valdkonnas teatud kogemusi. Äh, ma pean siin silmas eriti just äh, Kesk- ja Ida-Euroopa rahvaid, äh, poolakaid näiteks. meil on kogemus Euroopast, mis on kunstlikult jagatud raudse eesriidega, mis oli tõmmatud siis ida ja lääne vahele minu äh, kodumaa, ähm, minu kaasmaalased omavad selles valdkonnas kogemusi ning äh, seetõttu me sooviksime olla äärmiselt ettevaatlikud äh, teatud õiguslike lahenduste osas. Need lahendused, mis siin on välja pakutud, peaksid olema sellised, mis ei tohiks luua veel ühte müüri, mis eraldab Euroopat õnnelikeks inimesteks, nendeks, kelle õigustest peetakse lugu ja selliseks Euroopaks, kus inim-, äh, kes tihtipeale kannatavad nälja all, kes äh, kes ei saa elada maailmas, kus nende vabadust ja õigusi austatakse. ma arvan, et selles olukorras peaksime me keskenduma ka sellele, mida Euroopa Kohus ja Inimõiguste Kohus on meile öeldud. tihtipeale me tsiteerime konventsiooni artiklit kaheksa, see on tihtipeale õiguslikuks aluseks kõigile sisserändega seotud küsimustele. tihtipeale äh, see kohus teatab, et äh, sisserändajate sunniviisiline väljasaatmine riigist toob tihtipeale kaasa väga traagilisi tagajärgi mitte ainult sellele konkreetsele inimesele, vaid ka kogu tema perekonnale, perekonnale ning seega rikub inimõiguste konventsiooni artiklit kaheksa. samuti usun ma, et kui me räägime vabadustest, peame me silmas pidama seda, millised on erinevused äh, kohtu, inimõiguste kohtu otsuste vahel ja Euroopa kohtu otsuste vahel. eriti selles osas, mis puudutab artiklit kaheksa näiteks olukorda, kus kuulatakse ebaseaduslikult pealt isiklikke vestlusi. Äh, selliseid juhtumeid on olnud näiteks Saksamaal, kus äh, öeldi, et kui te äh, tahate siseneda mingisse advokaadibüroosse ja teil ei ole vastavat luba, siis see on alati kaheksanda artikli rikkumine, aga kahjuks äh, Luksemburgi ja Strasbourgi kohtud ei jõudnud selles osas üksmeelele, nii et, et äh, kõigi nende asjadega tuleb arvestada, enne kui me mingeid otsuseid langetame ja nüüd äh, proua Kurasa Pilt, Euroopa Parlament. aitäh. kõnelejal ei ole mikrofoni. vabandust. ma liituksin oma kolleegidega ning tänaksin äh, Rootsit äh, Stockholmi programmi algatuse eest, me toetame seda programmi väga. ma tahaksin rõh-, eriti tuua esile proua Aski pühendumust luua Euroopa, mis on tõesti koda-, kodanikele keskendunud. ma arvan, et me keegi ei soovi Euroopat kui kindlust, härra esimees, kui lubate, siis ma räägiksin suhtumisest. mulle tundub, et Lissaboni leping annab mulle to-, annab meile tohutu suure vastutuse kaasotsustajatena. me peame olema konstruktiivsemad oma institutsioonide vahelistes suhetes, et me saaksime eh, langetada vastutustundlikke otsuseid. tooksin ühe praktilise näite. me Eh, peaksime väga hoolikalt mõtlema, kas Euroopa Parlament peaks olema vastu eh, mingitele seadustele, mis on peaaegu läbi minemas, lihtsalt sellepärast, et esimesest detsembrist me saaksime suurema sõnaõiguse. minu arvates see ei ole õige lähenemine ja ma vabandan, et ma nii ebadiplomaatiliselt väljendasin. Eh, ma tahaksin ka toetada teid, härra Vesterberger, nimelt te ütlesite eile, et me peaksime tugevdama koostööd kolleegidega rahvusparlamentidest ning ma tõesti loodan, et see koostöö läheb COSAC-ist kaugemale. Äh, proua Ask ütles, et on võimalik ühendada meie väärtuste austamine ja meie kodanike eraelu puutuse austamine ja samas reageerida äh, tõesti seaduspärastele muredele julgeoleku pärast ja ma tõesti loodan, et me suudame välja tööda realistliku, konstruktiivse ja võib-olla vähem ideoloogilise ja rohkem pragmaatilise lähenemise. ja ma toetaksin seda, mida ütles üks eelkõnelejatest, et Stockholmi programm on tohutu suur, see on mõeldud viieks aastaks äh, ja püüdkem saavutada ka mingid tulemused, viigem vähemalt midagi ellu. Äh, loodame, et paari aasta pärast saame kodanike juurde tagasi minna, jah, me äh, rääkisime õigetest asjadest ja seda me ka saavutasime, aitäh, esimees. Thank you very much and now I give the floor to. suur tänu. suur tänu, nüüd annan sõna Suurbritannia esindajale. härra Viist ma tahaksin kaks probleemi välja tuua. Euroopa Inimõiguste Konventsiooni nimetati Poola ja Soome esindaja poolt väga tähtis on see seisukoht, et Euroopa ühinemine konventsiooniga on juba pikka aega oodatud, see peab nüüd toimuma, aga ma eh, olen mures erineva jurisprudentsi pärast, mis tekib nüüd põhiõiguste harta ja inimõiguste konventsiooniga seoses nüüd võivad kliendid hakata valima niisuguse konventsiooni vahel, mis neile parema otsuse annab. Luksemburgi kohus eh, saab pöörduda eh, või viidata inimõiguste kohtule Strasbourgis, aga mis juhtub eh, või hakkab juhtuma nüüd erinevate kohtute, kohtute otsustega liikmesriikides? ja teine küsimus, mida ma tahaksin tõstatada, puudutab Euroopa vahistamismäärust. Inim-, kodanikud ei taha, et kurjategijad pääsevad karistuseta, seega see mõte on väga populaarne põhimõtteliselt, aga kui eh, kohtumenetlus liikmesriikides eh, usaldust ei ole või kui seda määrust kasutatakse ebaproportsionaalselt, kui inimesi arreteeritakse niisuguste, eh, niisuguste mm, tegude eest näiteks, mille eest neid võib-olla ei vahistataks oma koduriigis, siis te, nagu õõnestab see selle meetme usaldusväärsust. seega arvan, et me peaksime selle küsimusega ka tegelema, kodanikel peab olema usaldus eh, üksteise või eh, teineteise riikide eh, õigussüsteemidesse ning Euroopa vahistamismäärust tuleb alati proportsionaalselt kasutada. suur tänu ja nüüd tahaksin anda sõna Hispaania parlamendi esindajale. härra Cuesta Martines, palun. suur tänu kõigepealt ma sooviksin ütleda äh, Rootsi ministrit suurepärase töö eest, mida nad on teinud Rootsi eesistumise ajal, sooviksin õnnitleda ka härra Barrod selle komisjoni suurepärase töö puhul, mida nad on äh, peegeldanud ka oma avalduses. mõlemad äh, tekstid sisaldavad väga häid visioone tuleviku jaoks, millest ma sooviksin ka rääkida sooviksin õnnitleda ka töörühmade juhatajad, siin oli tegu väga selgete eh, avaldustega teemade osas, mida me peaksime veelgi selgitama ja täpsustama. kõigepealt paar kommentaari Euroopa eh, väärtuste kohta, arvestades siin justiitssüsteeme, õigussüsteeme ja meie vabadusi. Sartori kunagi ütles, et kas siin on tegu rahva tahtega või jumalate tahtega. see oli hoiatuseks fundamentalismi eest. ning nimelt Euroopa ilmalikkus, see ongi Euroopa põhialus. see ongi vabaduse ala, see on see, mis võimaldab meil üldse kokku tulla. paar sõna ka andmekaitse kohta Hispaanias äh, tulid hiljuti kokku andmekaitseametid ning Euroopa Liidus on väga äh, suur loodus, et suudetakse äh, välja kujundada ühine andmekaitseamet ja et me saame välja töötada ka rahvusvahelised normid andmekaitse kohta. minu jaoks on olumine, oluline ka vastastikuse tunnustamise põhimõte nimelt mis puudutab siis äh, justiitskoostööd ja, ja vastastikust äh, kohtuotsuste otsustamis, äh, tunnustamist. see puudutab ka karistusõigustiku harmoniseerimist. me saame seda osaliselt teha, näiteks mis puudutab ähm, terrorismivastast seadusandlust, inimkaubandust, eriti kui inimkaubandus on seotud inimeste seksuaalse ärakuri-, kuritarvitamisega või siis ka laste õiguste osas. ka siin just seoses ähm, seksuaalse kuritarvitamisega. samuti tuleb parandada justiitssüsteemide koostöökultuuri siin on räägitud juba näiteks ähm, äh, prokuröride äh, riikidevahelisest võrgustikust tuleb ka parandada seda õigusabi, mida annavad erinevad ametkonnad liikmesriikides. samuti tuleb ka vaadata, ähm, kuidas on inimeste juurdepääs tagatud ähm, õigussüsteemile niisiis, meie koostöö ja infovahetus on äärmiselt oluline ja seetõttu ma sooviksin komisjonilt ja Rootsi eesistumise esindajalt teada saada, et mida teie arvate siis nii-öelda Euroopa prokuratuurist. suur tänu ja sõna saab nüüd Euroopa Majandus-Sotsiaalkomitee esindaja, palun. suur tänu, härra president siin olen ma majandus- ja sotsiaalkomitee esindajana ning äh, te teate, et see on äh, nõuandev organ ja meil on esindatud äh, kodanikuühiskond. meie töötame Euroopa Liidu edasiarendamise eest, meil on esindatud ka tööandjad, töövõtja organisatsioonid, põllumajandus, organisatsioonid, kalandusvaldkonna organisatsioonid, niisiis kodanikuühiskond on meil esindatud. ning äh, meie kolmsada nelikümmend liiget võtsid vastu ka vastava dokumendi, mis on seotud Stockholmi progra-, programmiga. üks nendest dokumentidest puudutas, oli siis komisjoni äh, töödokumenti, see oli siis Stockholmi agenda ja me võtsime vastu kohe omaalgatusliku raporti see puudutas äh, seda, et tulevikus arvestatakse inimõigustega ka ähm, ähm, sisserändepoliitikas ja arvestataks ka inimõiguste konventsiooniga ma juba ütlesin, et äh, Stockholmi programm oli siis nende dokumentide jaoks äh, alusdokumendiks, eriti mis puudutab siis inimeste õigusi. Euroopa kodanikud peavad olema ühenduse liikmed, mis kaitseb meie õigusi ja vabadusi. ja selles mõttes me soovime saavutada tasakaalu turvalisuse ja õiguste vahel. ajalugu on meile näidanud, et kui me vabaduse väärtusi ja äh, ja õigusriigi väärtusi piirame selleks, et, et ähm, tagada turvalisus näiteks terrorismivastases võitluses, siis sellega me tegelikult anname terroristidele esimese võidu. sest sellisel juhul me ei ole enam vaba, avatud, demokraatliku liidu liikmed. minu kommentaarid äh, on seotud Euroopa rändepoliitikaga, mis on meil kõigile suureks äh, mureks. ühtlustatud seadusandlus äh, selleks, et sisseränne saaks toimuda äh, läbi legaalsete kanalite ja et sisserändajaid ka, et ka sisserändajate õigusi kaitstaks, Eh, siis siinkohal ma olen pettunud, et Rootsi eesistujal ei õnnestunud eh, vastu võtta raamdirektiivi, eh, mille sisuks oli just sisserändajate õigused. ja lõpetuseks veel üks küsimus. härra Barrou, härra komisjoni asepresident on sellega kursis, kuna, et äh, on kursis ka Euroopa Integratsioonifoorumi tööga. Ehm, me oleme juba kohtunud kõikide organisatsioonidega, kes esindavad Euroopas ehm, sisserändajaid ja ka nende õigusi. me soovime ka üheskoos töötada Euroopa perspektiivi osas, kuid mis puudutab nende inimeste ehm, integratsiooni, siis ma arvan, et see on vale sõnum kui komisjon, komisjonis äh, tööülesanded nüüd ära jagatakse nii, nagu härra Barroso on otsustanud, sellepärast et sisseränne, sisserännet liita äh, kuritegevuse vastase võitlusega, see on ju vale kontseptsioon. sisseränne on seotud põhiõigustega ja diskrimineerimise vastase võitlusega, suur tänu! suur tänu ja nüüd saab sõna härra Papadimoulis Kreeka parlamendist, palun. suur tänu. Euroopa Liidu ja Euroopa äh, liikmesriikide parlamentide äh, kaasamine töösse põhiõiguste hartaga on võimalus meile taastada see kaduma läinud tasakaal vabaduse ja turvalisuse vahel, sellepärast et viimaste aastate jooksul suuremate tagatiste nimel tegelikult me piirasime inimeste õigusi, eriti nende inimeste õigusi, kes on meie riikide, kes kuuluvad meie riikide nõrgemate elanikkonnarühmade hulka. me oleme soovinud oma õigussüsteemi nii-öelda amerikaniseerida, kuid ma leian, et Ameerika Ühendriigid ei ole siinkohal heaks eeskujuks. ma kuulasin ka äh, nõukogu esindajat proua Aski ja ka äh, komisjoni esindajat härra Barood. Nende nad rääkisid äh, nendest olulistest ülesannetest, millega me peame tegelema, aga kuidas te kavatsete siin ühiseid poliitikaid kujundada. kui valitsused on võtnud endale erandi, näiteks põhiõiguste harta osas on endale erandi võtnud nii Poola, Tšehhi kui ka Suurbritannia. siin on tegu justkui musta auguga keset Euroopa Liitu, mis puudutab inimõigusi. teiseks me vajame rohkem koostööd kohtute ja, ja politsei vahel kuritegevuse vastases võitluses, te ütlesite. kuid kuidas see saab toimuda, kui meil ei ole poliitilist ülevaadet iga kodanik ähm, peab olema silmitsi sellega, et teda võidakse kuritegevuse vastase võitluse nimel äh, jälitada. ka minu koduriigis ja kindlasti ka paljudes teistes liikmesriikides ei soovita sellist süsteemi rakendada. nüüd, mis puudutab sisserännet, on, on põhimõte või vähemalt oli selline põhimõte paberil, äh, mida me kutsume solidaarsuseks me küll räägime sellest palju. siin on tegu mitte ainult, et me peaksime olema solidaarsed sisserändajatega, vaid siin on tegu ka inimõigustega. me eirame nende inimeste õigusi, kes rändavad sisse meie liikmesriikidesse. kuid nendel inimestel on ka samuti õigus oma õiguste kaitsele. niisiis, me peame võtma õiged otsused ja ka rakendama äh, Strasbourgi inimõiguste kohta otsuseid, mida me seni ei ole veel teinud. samuti, miks Hispaania, Hispaania, miks Kreeka, Hispaania ja need riigid, kes on äh, just eelkõige seotud äh, nende, selle suure sisserändajate vooluga, on jäetud üksinda. meil on vaja ähm, ühtset, meil on vaja kulud jagada kõikide liikmesriikide vahel, mis puudut-, kui see on seotud äh, välispiiride kaitsega ja sisserändajate voolude haldamisega. suur tänu ja järgmine kõneleja ähm, Belgia äh, parlamendi nimel, härra Šovs. suur tänu, härra president. esimese täiskogu öö, äh, koosolekul ma rõhutasin turvalisuse olul-, olulisust, see on meie kodanike õigus, samuti mis puudutab arvamusvabadust ja, ja teisi õigusi. paraku neid piisavalt ei rõhutata meie liikmesriikides. mina äh, kuulun äh, äh mina kuulun Belgias sellesse poliitilisse ähm, liikumisse, mis mõne aasta eest taheti ära keelata, me saime viisteist, kakskümmend viis protsenti valijate häältest. minu koduriik, koduriigis valitseb parlamentaarne vähemus, äh, kes soovib äh, minu poliitilise liikumise rahastamist äh, keelata ja sellega meie demokraatlik õigus ei ole kaitstud meie rikkumine seisneb selles, et me ütlesime, et, et, et meie maa, meie rahval on õigus oma maale ja et Euroopa Liit on rahvaste liit. seda me kuuleme tänapäeval liiga vähe ja selleks ma olen ka siin, et seda veel kord korrata. ma, meil on õigus ka arvamusvabadusele ja me peame seda rõhutama. minu riigis on seadusi, mis on suunatud minu poliitilise liikumise vastu, neid saab rakendada ka teistes äh, liikmesriikides, selleks et äh, mõningaid poliitilisi liikumisi eirata, nii et ei tohiks teha neid samu vigu, mida te on tehtud Belgias. suur tänu ja nüüd äh, Aksel Foss Rahvaparteist äh,. suur tänu, kõigepealt ma sooviksin öelda, et ka mina leian, et Stockholmi programm on suurepärane edasiareng äh, Äh, Tampere ja Haagi programmile ja see koos Lissaboni äh, lepinguga on siin tegu väga olulise kvaliteetsammuga edasi, ma tervitan seda. sooviksin aga viidata ka sellele, et Euroopa Liidu siseselt me vajame ühiseid vastuseid äh, asüüli, migratsioonipoliitikale ja siinkohal meil on vaja ka turvalisusstrateegiat, ükskõik, kas me seda tahame või mitte, sest me ei suuda tegelikult neid rändevoole hallata muidu. ja ma leian, et Euroopa äh, leiab sellele väljakutsele parimad vastused üheskoos ja me suudame seda probleemi lahendada üheskoos kõikide liikmesriikide jaoks. sooviksin pöörduda härraste poole äh, poodiumil ning öelda, et kuigi ma tõetan, toetan seda, mida me siin teeme, siis me peaksime olema siiski ettevaatlikud liiga kiiretes, ähm, kiiretes meetmete võtmises, sest et äh, me ei tohi siin liialdada oma meetmetes, oma Euroopa-ülestes äh, seadustes, sest äh, see viib ainult ähm, ametnikkonna ähm, äh, segadusteni. andmekaitse puhul mind on julgustanud väga äh, Hispaania delegatsiooni härra Martinesi äh, kommentaar, et siin tegeletakse ka selle teemaga, kuid ka andmekaitse puhul me peame leidma tasakaalu üksikisiku vabaduse ja privaatsfääri kaitse vahel ning ja turvalisuse vahel uus põlvkond kasvab üles täiesti uues äh, maailmas, internetiseerinud maailmas ja see võib äh, üksikisikute jaoks anda väga kummalise pildi, kui me neid, äh, kui me neid õigusi ei kooskõlasta uue tehnoloogilise maailma vajadustega. mitte keegi meist ei suuda enam neid andmeid internetis ähm, kontrollida, ei oma andmeid ega ka seda, kes neid meie andmeid üldse loeb. suur tänu! suur tänu! see oli ka viimane äh, sõnavõtt, äh, suur tänu kõikide nende sõnavõttude eest ja nüüd ma annan äh, koosoleku juhtimise üle kolleeg Puusekile, palun. suur tänu suurepärase koosoleku juhtimise eest tänan kolleege teie sõnavõttudest ka. kõnelejate nimekiri on nüüd ammendatud, kas te kõik nõustute sellega, keegi ei protesteeri? seega nüüd eesistujamaa justiitsminister proua Ask, kas teie sooviksite nüüd sõna? palun suur tänu, härra president. tänan kõiki eh, neid, kõiki, kes esitasid siin nii-öelda järelemõtlemist vajavaid provotseerivaid seisukohti. tahaksin välja tuua nüüd kõige olulisema meie arutelust kõigepealt äh, kuritegevusega võitlemine ei tohiks ohustada üksikisiku õigusi. see on tõesti oluline. Stockholmi programmis püüame meie just repressiivmeetmete ja kodanikuvabaduste tasakaalu tagada kurjategijate vastane võitlus on seotud nende küsimustega, seetõttu tõttu on Stockholmi programmiga võimalus äh, paremaid suuniseid tulevikuks luua. Tšehhi Vabariik tõi esile välja just selle vajaduse, äh, me peame järele mõtlema, aga kuidas me ka-, saame ära kasutada Haagi programmi me oleme ka hindamisi läbi viinud, aga otsuseid vastu võtta, kui e-, on palju lihtsam kui ellu viia. Stockholmi programm ongi rõhutanud seda, kui tähtis on seire, järelevalve, ellurakendamise üle, me peame väga praktiliselt mõtlema, kui me eesmärke seame ja ma loodan, et me oleme seda teinud, sest me peame olema võimelised selgitama kodanikele, mida me oleme teinud ja miks me teatud samme ette võtsime. üks sõnavõtja rääkis, kui tähtis on usaldada eh, erinevat informatsiooni, mis me saame liikmesriikidest, me tahaksime ka eh, DNA standardid vastu võtta väga, eh, eh, väga varsti ning samuti võtta vastu nõudmised kohtuekspertiisi laboratooriumide akrediteerimiseks. tahaksin öelda, et korralik informatsioon, hästi tegutsev laboratoorium peavad olema struktureeritud informatsiooni saamise aluseks, mida saab kasutada ka kohtutes. me muidugi mõistame, et võib-olla kõik parlamendid ei ole rahul meie Stockholmi programmiga, aga praktiliste otsuste tegemisel on väga tähtis äh, mõelda sellele, kuidas me hakkame koostööd tegema, kuidas meie koostöö funktsioneeriks politsei koostöö tõhustamist muidugi täpsustatud siin Stockholmi programmis ei ole, aga teisest küljest me näeme euro, Europoli rolli suurenemist riikidevahelise koostöö koordineerimises. kui me soovime, et liikmesriigid omavahel koostööd teeksid, siis peab olema üks nii-öelda tõmbekeskus või koordineerimispunkt ja Europol saab kindlasti see olema Europol on äh, ka nagu lisaväärtus liikmesriikide politseitööle. kuritegevuse vastane võitlus muidugi toimub kohtadel liikmesriikides, aga ma jagan äh, ka äh, siin kõnelejate arvamust, liikmesriigid peavad väga tähelepanelikult kuulama teineteist, kahele, kahepoolseid kohtumisi on olnud ju väga palju keegi küsis ka, et kas ei oleks vaja Euroopa prokuröri ametit, see on väga huvitav mõte. Stockholmi programmis oleme äh, nimetanud siin kolme äh, võimalust, kuidas koostööd korraldada. Äh, prokuratuuri tasandil on olemas muidugi spetsiifilised funktsioonid, me ei ole seda temaatikat ära unustanud, aga täna ei ole veel päris selge, milline alternatiiv oleks parim paljud nimetasid ka seda, et et me ei taha näha kindluse sarnast Euroopat, kuhu inimesed sisse ei pääse. muidugi inimestel on ka mure sisserände pärast ja seetõttu on vaja kõiki neid aspekte ka käsitleda. Stockholmi programmis on ka e, osa just e, rändesüsteemile pühendatud, see peab paigas olema kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks ja selleks on vaja rohkem solidaarsust. kui me ei tegutse üheskoos, siis tõesti tekib oht, et Euroopa muutub kindluseks praegu on probleeme mõnede Euroopa piirkondadega, seetõttu on vaja organiseeritud tegevust, et paremini vastu, organiseerida Euroopasse saabujate vastuvõtmist. samuti tuleb koostööd teha eh, rände päritoluriikidega samuti ja selleks tuleb arendada projekte väljaspool Euroopa Liitu Frontexit on repressiivse jõuna kujutatud väga sageli meedias, aga loomulikult see ei ole sugugi nii. Frontex on ainult üks ametkond, mis on loodud selleks, et toetada liikmesriikide piirivalvetööd. tööd kohtadel, äh, selleks, et tõustada äh, kogemuste ja andmevahetust, Frontexi võimalusi eh, tuleks paremini ära kasutada. paljud soovivad, et Frontex eh, saaks rohkem ära teha, aga teised jälle ei soovi panustada Frontexi töösse, et ta sa-, saaks neid oma ülesandeid täita. Stockholmi programm tahaks tõhustada regionaalsete ametite pädevust, tööd, kindlasti on võimalik midagi ära teha, mina tahaksin näha, et piirikontroll jääks eelkõige liikmesriikide pädevusse, aga Frontex täiendaks nende tegevust. kui Euroopa koostööst rääkida, siis meie seisukoht on järgmine. Euroopa Liit peab andma lisaväärtust. mida oleks võimalik Euroopa Liidu tasandil paremini ära teha, seda tuleb ka liidu tasandil teha. ja lõpuks tahaksin öelda, et eilne ja tänane kohtumine on olnud väga huvitav minu jaoks, väga oluline on olnud kuulata, mida te arvate. samas eesistujamaa komisjoni ja liikmesriikide parlamentide, kaasa arvatud Lääne-Balkani saadikute kohtumine annab meile äh, uusi võimalusi, annab Lääne-Balkanile ka mm, stiimuleid äh, võidelda korruptsiooni, organiseeritud kuritegevusega ning äh, lahendada eriti raskeid sotsiaalseid probleeme. muidugi alati kõik osapooled omavahel ei nõustu, väga keeruline on nii laialdast temaatikat üksmeeles arutada, aga niisugused kohtumised, nagu meil toimusid Lääne-Balkaniga, ja regulaarsed kohtumised on väga olulised. eelkõige sellepärast, et Euroopa ei taha sugugi eh, naabritest end eemal hoida ja teiseks, koostöö peamine eesmärk on eh, rahumeelne. me veel mäletame Euroopas toimunud sõjalisi konflikte, seetõttu on väga oluline arvestada, milliseid institutsioone oleks meil nüüd vaja, millist koostööd teha selleks, et arvestada erinevaid arvamusi. Euroopa Parlament on niisuguses koostöös väga tähtis ja loodan ka, et Stockholmi programmist saab nagu kompass, töövahend, mis aitab meil eelolevatel aastatel realiseerida meie plaanid, mis otsustatakse ära detsembris. tänan! suur tänu teile, proua minister! kokkuvõttes kolleeg eh, Ignacio Cosido Gutierrez eh, sooviks töögrupi kolm töökohta veel kommentaare esitada ja kuna meil veel veidi aega on, siis palun eh, olge lahked. jah, aitäh. see sõnavõtt puudutab kolmanda töörühma lõppjäreldusi Äh, kodanike kaitse ja siseriikliku julgeolekustrateegia. esimeses punktis me ütleme, et ei ole mingeid sisemisi vastuolusid õigusele elule ja inimõiguse austamise vahel. minu arvates ei ole see sõnastus päris õige, sellepärast et inimelu on esmane inimõigus. seega ma tahaksin öelda, et ei ole sisemist vastuolu julgeoleku ja inimõiguste austamise vahel The... kui eh, töörühma kolm raportöör eh, võiks ka meile öelda, kas selline ettepanek on vastuvõetav või ei, kas see väike muudatus on raportöörile vastuvõetav? kas kolmanda töörühma raportöör on saalis okay.? hästi, eh, eks me mõtle selle sõnastuse üle ja võib-olla, jah, palun Äh, president, tegemist on väga hea ettepanekuga, see on täiesti mõistlik ettepanek. aitäh, et te seda ettepanekut toetate, mina arvasin niisamuti, aga raportöör, nagu te teate, on väga tähtis inimene. Äh, raportöör on alati kõige tähtsam inimene ja seetõttu ma lootsin, et raportöör ütleb sama, mida teiegi. Äh, ilma raportöörita me võime tõesti öelda, et on selge, et see sõnastus on hea. nüüd ma paluksin aga meie volinikul härra Barrol äh, sõna võtta. kõigepealt, härra president, tahaksin kõiki sõnavõtjaid tänada. Äh, proua Ask äh, kirjeldas siin probleeme üldiselt ja kuigi see on raske, ma püüaksin ka nüüd vastata küsimustele proua Davidi, Davidile tahaksin öelda, et äh, kindlasti saame me anda äh, Euroopale ka andmekaitsestruktuuri, see on tähtis, aga rääkides rändepoliitikast, siis äh, peab ütlema, et Stockholmi programm on väga tasakaalustatud, poolt ja arvestab ka süüliküsimustega. üks sõnavõtja rääkis ka vajadusest sisserändajate integratsiooni järele. tahaksingi öelda, et Stockholmi programmil on uudne lähenemine rändele, räägitakse partnerlusest kolmandate riikidega ja eh, ma arvan, et sellega on võimalik uus lehekülg pöörata suur tänu Simon Pusutilile kes ütles, et pärast siseturu äh, väljaarendamist on vaja ka äh, vabaduse, turvalisuse ja õiguse ala välja arendada Euroopas. härra Kuritšile tahaksin öelda, et loomulikult me ei taha, et Euroopal oleks äh, Euroopa politsei. Frontex on ainult koordineeriv asutus ja liikmesriikide piiride kaitse loomulikult sõltub liikmesriikidest endist. me ei taha, et lähimuspõhimõtet unustatakse, pigem tahaksime, et Euroopa annaks lisaväärtust. järgmine kõneleja tõstatas väga olulise probleemi, nimelt koostöö Äh, politsei ja kohtuorganite vahel. selleks, et see funktsioneeriks, oleks vaja struktuurset infovahetust, äh, jälitusteabevahetust ja tahaksin siinkohal tänada eesistujamaad Rootsit, kes võimaldas sisse viia juba äh, vastavad Eh, meetmed eh, Prümi kokkuleppest tulenevalt, eh, mis on aga ainult protsessi alguseks. järgmine kõneleja, temale tahaksin öelda, et meil kindlasti saab olema ka järelevalvesüsteem, mis võimaldab politsei, politseil Äh, jälitusteavet vahetada, äh, see on kindlasti oluline äh, Euroopa turvalisuse tagamiseks. härra Antondo rääkis, kui tähtis on kohtuotsuste vastastikune tunnustamine. tõesti, tuleb luua ühine justiitskultuur, seetõttu on vaja koolitust kohtunikele, äh, kogemuste vahetamist, see muutub järjest olulisemaks selleks, et vastastikust usaldust äh, luua. härra Kossido, loomulikult me ei taha, äh, et Euroopa oleks politseiriik, me ei taha ka, et et eh, Euroopa muutuks eh, punk-, kinniseks punkriks, ligipääsmatuks punkriks, aga eh, nii nagu Beatrice Ask ütles, me peaksime Europoli võimalusi paremini ära kasutama, kasutama ka paremini ära neid analüüse, mis puudutavad organiseeritud kuritegevuse hindamist, Europol saab kindlasti äh, siin lisaväärtust anda, ta ei asenda liikmesriikide tööd. härra Sassi tahaksin samuti tänada, tal on õigus Euroopa Liit peab ühinema Euroopa Inimõiguste konventsiooniga ja väga tähtis on ka läbipaistvuse aspekt, mis võimaldab meil edasi minna järgmine kõneleja, temale tahaksin öelda, et me ei taha superriiki luua Euroopast, me tahaksime Euroopa kodakondsusega rikastada liikmesriikide kodakondsust ja proua Sissi tõstatas küsimuse, mis on mulle väga südamelähedane, see puudutab kinnipidamistingimusi. eesistujamaa Itaalia on sellega tegelenud. väga hea oleks eh, pilootprojekte eh, kaaluda, alternatiive vahistamisele, kinnipidamiskohtadele ja koostööd teha selles valdkonnas. samuti tõstatati siin täiesti õigustatult küsimus äh, Strasbourgi ja Luksemburgi kohtute, eh, kohtupraktika lähendamisest. kui tõesti Euroopa Liit ühineb inimõiguste konventsiooniga, siis eh, võimaldab ka teatud teemasid eh, lahendada just Euroopa kohtus. see on väga huvitav. proua Pilt, suur tänu teie sõnavõtu eest te rääkisite, kui tähtis on rahvusparlamentide roll, Euroopa Parlamendi roll. kõik need teadmised, mis on rahvusparlamentidel, ma tean, kui väärtuslik see on, ma olen ise ka oma riigi parlamendis töötanud koha peal, kohapealset olukorda tuntakse just kõige paremini liikmesriikide parlamentides ja teatakse ka kõige paremini, millised on kitsaskohad. samuti räägiti, räägiti, millised ohud võivad tekkida, kui Euroopa Liit ühineb inimõiguste konventsiooniga, teil on täiesti õigus ka mm, Euroopa vahistamismääruse osas tõesti, seda tuleks ko-, äh, väga äh, propo-, läbimõeldult kasutada ja samuti on vaja menetlusgarantiid tagada, tahaksin sel, siinkohal ähm, eesistujamaad väga tänada, sest juba esimene, juba on minimaalsete garantiide esimene etapp äh, läbitud, nimelt kohtutes on va-, vaja tagada ka tõlke ja tõlgitud tekstide võimalus, see on väga tähtis. ning äh, kolleeg Martinesele tahaksin öelda, et et äh, me ei taha ühtlustada karistusõigust, aga kõige tõsisemate äh, kuritegude puhul on vaja üht-, karistuste ühtlustamist ning härra Parisa Kastanos äh, majandus- ja sotsiaalkomitees tõstatas integratsiooni vajaduse küsimuse. ÜRO dokumentides on öeldud, et kui on, äh, kui sisserändajad on lõimitud ühiskonda, siis see on tohutu rikkus, kui aga ei ole, siis Äh, see nõrgendab ühiskonda. me muidugi äh, Stockholmi programmiga ja, ja ülejäänud tööga ka äh, tahame edasi minna sisserändajate õiguste kaitsel ja edasiminek on võimalik, kuigi mõnedes riikides soovitakse erandeid, me tahaksime ikkagi üldise andmekaitsestruktuuri luua. üks parlamendisaadik siin ka äh, äh, tõstatas vähemus, äh, vähemuste küsimuse, vähemuste õiguste küsimuse, meil otseseid pädevusi ei ole, aga me tegeleme selle temaatikaga. ja loomulikult tuleb arvestada tehnoloogia arenguga andmekaitsel. seetõttu kavatseme me e, eraelu kaitseks vajalikku tehnoloogia sertifi-, sertifitseerimist, meil on vaja tagada e, eraelu kaitse ja, ja tehnoloogiliste vahendite kindlus on väga tähtis sellest seisukohast. Beatrice Ask jälgis nagu minagi teie sõnavõtte suure huviga ja tahaksin veel kord kõiki tänada. aitäh, härra volinik, kolleegid, me oleme peaaegu oma istungi lõpule jõudnud. meil on jäänud veel kuskil viis-seitse minutit sest et lõpus tahame ju ka veel ühte-teist öelda. kõigepealt äh, tahaksin ma tänada veel kord eesistujamaad Rootsit, keda siin esindab äh, härra Per Westerberg, parlamendi spiiker ning proua Ask, kes on Rootsi justiitsminister ma tahaksin neid tänada suurepäraste sõnavõttude eest, kus olid välja töödud kõik probleemid, Could... Äh, kolleegid, ma tahaksin öelda, et komisjoni esindaja härra Barrot, kes on õiguse, vabaduse ja julgeoleku küsimuste volinik, äh, pidas samuti suurepärase ettekande, tahaksin teid tänada selle panuse eest, mille te meie arutelusse andsite, see oli väga oluline. suur aitäh, et te siin olite ja suur aitäh kõige selle eest, mida te tegite. And uh, Would... ning äh, lõpetuseks annaksin veel sõna oma kaasesimehele, härra Vesterbergile, et ta selle ürituse kokku võtaks. Äh, suur aitäh, ma pean ütlema, et see on üsna suur väljakutse. härra president, volinik, äh, proua minister, daamid ja härrad saadikud on nõudnud arutelude käigus tegusid sellised olulised küsimused nagu diskrimineerimine, tõendite vahendamine ning piiriülese kuritegevuse vastu võidlemine, võitlemine on need teemad, millele on tähelepanu juhitud. Äh, proua Beatrice Ask äh, kirjeldas juba seda, mis meid eelseisvatel nädalatel ees ootab. Teie kõigi sõnavõtud äh, viitavad sellele, et me oleme hakanud kujundama tulevase vabaduse, julgeoleku ja õigluse ala Äh, ma olen äh, märganud, et teemad on väga keerulised, need teemad, millega me peame kokku puutuma Stockholmi programmi rakendamisel. seega on äärmiselt oluline, et meil nendes küsimustes toimusid avatud arutelud, nagu siin Euroopa Parlamendis selle kohtumise käigus. nagu ma eile ütlesin, on rahvusparlamendid aktiivsed ja konstruktiivsed partnerid, kes aitavad tagada seda, et need meetmed, mida Euroopa Liit langetab, on tõesti kõige paremad võimalikest meil kõigil tuleb leida pragmaatilised lahendused selleks, et me saaksime hõlbustada tulevasi äh, menetlusi. seetõttu on äh, eesistujamaa Rootsi äh, nõudnud, et Stockholmis toimuks üheteistkümnendal ja kaheteistkümnendal detsembril erakorraline kohtumine. me üritame Äh, jätkata seda tööd ka maikuus tuhande, kahe tuhande kümnendal aastal, kus arutame siis, kuidas edendada edasi parlamentide vahelist koostööd, kasutades ära Lissaboni lepingu võimalusi. meil on vaja kindlaks teha vahendid, kuidas me saaksime tõhustada infovahetust, kogemuste vahetust, äh, tõhusat järelevalvet Euroopa Liidu küsimustes eriti mis puudutab näiteks lähimuspõhimõtte rakendamise järgimist. samuti tuleb meil leida vahendeid ja menetlusi, kuidas tõhusalt koordineerida parlamentidevahelisi kohtumisi. nagu eile mainitud, rahvusparlamendid peavad äh, leidma viisi, kuidas kontrollida vabadusel, turvalisusel ja õiglusel rajanevat ala parlamendiliikmed, nende kahe päeva jooksul me oleme juhtinud tähelepanu mõningatele probleemidele, mis vajavad järelevalvet spetsiaalsetes komisjonides ja meie parlamentides. tõhusaks järelevalveks peame me omavahel koostööd tegema. lõpetuseks loodan ma, et teie, kes te kõik olete äh, parlamendisaadikud, äh, pöörata suurt tähelepanu kõigile nendele ettepanekutele, mis Stockholmi programmi raames tehakse. Lissaboni leping muudab otsuste langetamise menetlusi nendes valdkondades. lõpetuseks tahaksin tänada president Buzekit, et ta koos minuga seda istungit juha-, juhatas ja tänan nii president Buzekit kui meie kolleege Hispaania parlamendist ja soovin neile edu järgmise parlamentaarse kohtumise korraldamiseks suur aitäh, kolleeg Vesterberg. kolleegid, ka mina tahaksin omalt poolt veel paar sõna lausuda. me arutame oma kodanike jaoks tohutult tähtsat teemat, vabadus, õiglus, turvalisus tegemist oli ühise parlamentaarse kohtumisega, ärgem seda unustagem, ning ma äh, märkasin, et väga paljud teemad, mida te selle kohtumise käigus tõstatasite, nagu kodanike julgeolek, kodanike õigused, piiriülene kuritegevus, rändepoliitika, inimõigused, Frontex, narkootikumid, terrorism, korruptsioon, põhiõiguste harta, andmekaitse, väga paljud nendest teemadest on sellised, millega me peame tegelema ka tulevikus aga meie ees on ka kolm dokumenti, mis on siis koostatud kolmes töörühmas. Need dokumendid on heaks aluseks, millele tuginedes selle programmiga edasi minna ning käivitada Stockholmi programm detsembris, nii nagu tegi ettepaneku eesistujamaa Rootsi me toetame väga tugevalt eesistujamaad Rootsit kõiges selles, mida ta ette võtab ja meile meeldib, et te tegutsete väga kiiresti, kodanikele meeldib, kui nende ootustele kiiresti reageeritakse. tahaksin öelda midagi veel enamat. see, mida me siin räägime, on väga oluline. aga mina pean äh, ütlema ka midagi, mis ei ole otseselt seotud meie põhiteemaga ma tahaksin öelda seda, et koostöö Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentide vahel on väga oluline kui jõustub Lissaboni leping ja see juhtub selle aasta esimesel detsembril, ega paari nädala pärast, siis, siis meie töö, koostöö tõhustub. me võitlesime väga tugevalt Lissaboni lepingu eest ja nüüd on aeg meil, parlamentidel, nii rahvusparlamentidel, sellepärast et teie saate mõjutada Euroopa seadusi Te saate mõjutada Euroopas seadusandlust, enne te seda teha ei saanud ning see praegu on väga hea aeg ka Euroopa Parlamendi jaoks, sellepärast et meil on nüüd palju rohkem võimu, kui meil oli varem. Te olete sellest kõik juba väga hästi teadlikud, aga meil on vaja suurepärast koostööd. me valmistume selleks ja seega ma tahaksin teilt paluda äh, äh, koostööd, äh, parema koostöö ettevalmistamiseks järgmistel äh, paaril nädalal, paaril kuul on see äärmiselt oluline. me vajame teie abi ja ma olen kindel, et te olete valmis meid aitama. nii et, et mõlemal poolel meil on vaja rohkem kontakte. esimesed kontaktid leivad, leiavad aset detsembris, kuhu tulevad kokku kõik äh, parlamentide peasekretärid, nii rahvusparlamentide kui ka Euroopa Parlamendi omad ning detsembris me kohtume ka rahvusparlamentide spiikrite või presidentide ja Euroopa Parlamendi presidentidega, selle kohtumise korraldab eesistujamaa Rootsi ning me tahaksime seal arutada mõningaid koostöövõimalusi, koostöövõrgustikke. pidage meeles, et meil on olemas COSAC, see organ endiselt tegutseb, meil on ühised parlamentaarsed kohtumised, nagu see tänane ja järgmine selline kohtumine toimub juba järgmise eesistumise ajal, Hispaania eesistumise ajal. esimees vabandab, et tal ei tulnud sõna Hispaania kohe meelde, tegemist on väga olulise riigiga. ma külastasin Hispaaniat mõni päev tagasi ning hispaanlased valmistuvad eesistumiseks väga tõsiselt. Äh, siis äh, nende eesistumise ajal korraldatakse uus ühine parlamentaarne kohtumine, aga meil on vaja ka muud koostööd, meil on vaja koostööd ka komisjonide tasandil. nii et, et tulevikus võib-olla hakkame ka komisjonide ühiseid parlamentaarseid kohtumisi korraldama, kus on siis kohal rahvusparlamentide komisjonid ja Euroopa Parlamendi komisjonid, see on väga oluline, niisiis me arendame oma koostööd, koostöövõrgustikud on olulised, internet on äh, Äh, loomulikult üks äh, võimalus väga kiiresti koostööd teha. me sooviksime et äh, me tegutseksime tõhusalt oma kodanike nimel ning et ei oleks mingeid viivitusi meie õigusaktide vastuvõtmises, see kõik on väga oluline. niisiis, ettevalmistustööd on äärmiselt olulised, kolleegid. nüüd meie arutelude lõpuks tahaksin ma tänada Äh, oma kolleegi härra Vesterbergi selle eest, et ta osales sellel istu-, ühisistungil ja tahaksin teda tänada väga hea koostöö eest, mis tal oli Euroopa Parlamendiga selle istungi ettevalmistamisel. see koostöö oli tõesti väga oluline. järgmine ühisparlamendi istung toimub siis, nagu ma ütlesin, Hispaania eesistumise ajal ja see toimub nagu tavaliselt Euroopa Parlamendis nii et, et järgmise poole aasta jooksul kohtume jälle Euroopa Parlamendis ja nüüd tõesti koosoleku lõpetuseks tahaksin tänada teid, kõiki kolleege, nende arutelude, teie panuse eest ja mitte ainult siin täiskogul, vaid ka töörühmades, raportite ettevalmistamisel. Teie toetus on väga oluline ning me teame, et parlamentaarne toetus Euroopa Liidu ideedele on äärmiselt oluline, sellepärast et meie äh, oleme need, kes on tihedas kontaktis oma kodanikega, seda nii Euroopa Parlament kui ka rahvusparlamendid. meie vastutame igapäevaste kontaktide eest kodanikega, seega me peame alati toetama Euroopa institutsioone, nõukogu ja komisjoni ja teie peate toetama oma valitsusi oma riikides, eh, kui kõnealune Euroopa Liiduga seotud ideed. Eh, kõike head teile ja kohtume järgmise poole aasta jooksul, aitäh! Okay.